Good morning, ladies and gentlemen. tere hommikust, lugupeetud daamid ja härrad. ma tean, et mõned teist on siia tulnud äh, varahommikustelt koosolekutelt. Äh, suur äh, aitäh kõigile täna hommikuse entusiasmi eest. igal juhul, kas me võime tänase päevakorra vastu võtta, kaks muudatust on küll siin härra Karasa arvamus Refiti küsimuses ja triloogi tulemused äh, mis pu-, mm, ja proua Jaakonsaari äh, raport, äh, mis puudutab äh, tolli- ja põllumajandusteemasid, on edasi lükatud järgmisesse koosolekusse, need on siis päevakorrapunktid viis ja kuus ja seetõttu liiguvad nendest järgnevad päevakorrapunktid ettepoole, ma äh, Äh, olen aru saanud, et äh, nende päevakorrapunktidega seotud inimesi on ka sellest muudatusest teavitatud. Äh, juhataja teadaanded, ma tahan teile meelde tuletada seda, et meie koosolekud kantakse veebis üle, tahan ka teile meelde tuletada, et e-meeting rakendus on ähm, käit-, kõigile kättesaadav ja eile ma sain ka e-kirja, milles räägiti elektroonilise allkirjastamise võimalusest muudatusettepanekutele. palun, see ei tähenda seda, et te äh, saadaksite nüüd hästi palju äh, muudatusettepanekuid, ei, meie rõhume siiski kvaliteedile, mitte kvantiteedile muudatusettepanekute osas, aga me oleme äh, teinud siin proovi nende elektrooniliste muudatusettepa-, elektrooniliste allkirjadega seoses ja ma loodan, et see kõik on väga äh, Äh, edukas nüüd äh, Peter Trang, keda siin ei ole täna siin, aga äh, tema on nüüd meie seas tagasi pärast viite kuud nõukogus ja see on kindlasti suureks abiks, et Peter nüüd tagasi on ja me kindlasti saame temalt olulist informatsiooni nõukogu kohta. Boris Kevetševaki on meil uus administraator ja tervita meile, suur aitäh, et meile äh, appi tulid äh, haldustööga seoses ja nüüd me ütleme head aega ja aitäh Joanna Ebabile, kes äh, on lahkunud selleks, et EPRS-iga liituda ja seetõttu on väga tore näha, et EPRS ka äh, suurendab oma inimeste hulka ja et äh, meie suhted kindlasti lähenevad selle komisjoniga. aga esimeseks äh, päevakorrapunktiks äh, on äh, Birgit Konin-Langeni teema, mis puudutab triloogi pakettreiside küsimuses. eile õhtul oli sellel teemal triloog ja nüüd äh, Birgit, kas sa palun äh, annaksid meile teada, mis eile õhtul kolmepoolsetel kohtumistel aset leidis? jaa suur aitäh, lugupeetud esinaine ja tõesti, eile õhtul oli meil esimene kolmepoolne kohtumine pakettreiside direktiivi küsimuses, ma võin öelda, et tegemist oli väga konstruktiivse kohtumisega ja tegemist oli kohtumisega, mis toimus väga heas atmosfääris ja samal ajal ma pean siiski ka ütlema, et paljudes punktides on me oleme me ühel meelel, aga on ka punkte, milles me oleme täiesti eriarvamusel, see puudutab näiteks rakendusala ja ka pakettreiside eh, mm, definitsiooni ja toetatud reisikorraldusteenuste mm, definitsiooni. Eh, meie vastaspool ütles, et eh, mm, tahetakse eristada nende kaht kahe ähm, mõiste vahel, et tegemist on kas pakettreiside või toetatud reisikorraldusteenustega, et tegemist on erinevate nähtustega, millel on erinevad vastutustagajärjed ja parlamendi seisukohast lähtuvalt ähm, ei ole nende mõlema osas vastutusvaldkonnas piisavalt kaugele veel mindud ja kui me räägime online mm, broneerimistest, siis me eh, peame mainima ka läbiklikkimise küsimused ja komisjon ja parlament on siin eh, lähemale liikunud eh, ja nõukogu on selle lähenemise liiga keerukaks tembeldanud ja probleem on selles, et need Äh, asjad, mille me oleme siia sisse toonud, näiteks ähm, passiandmete ja muude andmete edasiandmine äh, ei saa toimida sellisel viisil, nagu siin on ette pandud ja äh, see ei kuulu selle direktiivi reguleerimise alasse ja me palusime seda küsimust komisjonil uuesti üle vaadata ja Ähm, kui me räägime andmete edasiandmisest, siis äh, tarbija peab äh, tundma, et see kõik toimub niimoodi ühtselt äh, ja et sellel kõigel on ühtsed vastutustagajärjed, kui me räägime äh, hüvitistest ja muudest asjadest, eriti just pakettreisidega seoses. Äh, see on kõige kriitilisem punkt, ähm, lisaks sellele on erimeelsusi veel teavitamiskohustuse vallas, äh, maksejõutusega seotud küsimuste vallas, aga need on ähm, punktid, mida me saame kindlasti lahendada Mm, eh, need on lahendatavad, aga kui me räägime kaasaegsetest tehnoloogiatest eh, ja online broneeringutest, siis me peame selle panema siia reguleerimisalasse sisse, selleks et tarbijaid kaitsta. viiendal märtsil toimub järgmine tria-, triloog eh, ja ähm, lisaks sellele on ka mm, töögrupi tasandil tehnilisi kohtumisi ette nähtud ja ähm, järgmisel reedel on kaks tundi ette nähtud, see on väga vähe aega äh, igal juhul äh, ja me peame vaatama, kuidas meie selle ajakavaga toime tuleme, ühest küljest on ju väga oluline äh, tegutseda kiiresti, aga teisest küljest on oluline piisavalt endale aega võtta, et tööd hoolega teha. Äh, oluline, et need probleemid järgmisel korral saaksid tõesti ähm, piisaval, piisavat aega, et äh, need lahendatud saaksid, aitäh, nii palju siis minu poolt. suur aitäh ähm, ja ma tahan öelda, et raportöör eile õhtul väga hästi selgitas parlamendi seisukohta ja meie tahame tõesti äh, tagada selle, et pakettreiside õigusakt toimiks ka digitaalsel ajajärgul ja et inimesed mõistaksid kõike pakettreise osta suhtes ja et ei loodaks mingisuguseid noh, nii-öelda äh, kõrvalemineku võimalusi, kus on reeglitel võimalik kõrvale hiilida. järgmised äh, triloogid äh, toimuvad ka siin parlamendis. mulle on teada antud, et tõlget Malta keelest ja keelde ei ole ja seda tõlgi haigestumise tõttu loodetavasti saab tõlk Äh, varsti äh, äh, terveks, nii et malta keel D-tõlget siiski ei ole, aga malta keeles võib rääkida. ja järgmiseks päevakorrapunktiks on liberaalide fraktsioonist Dita Tšantsova dokument, mis puudutab TTIP-i küsimust. see puudutab siis Atlandi-ülest kaubanduse investeerimispartnerlust ja annangi sõna äh, kohe kõnelejale, aga ma tahan teile meelde tuletada seda, et kahekümne neljandal veebruaril jääb aset äh, ühine avalik kuulamine, mis puudutab äh, TTIP-iga seotud väljakutseid ja võimalusi siseturule ähm, ja seda siis vahemikus äh, kümme kolmkümmend kuni kaksteist kolmkümmend, see keskendub äh, nendele kahele äh, olulisele teemale, mille osas on IMCO-l ka pädevus ja meil on ka kaks ettepanekut sellega seoses, kaks dokumenti ja raportöör kindlasti seletab neid ka, aga me kindlasti tahame ähm, ka edasisi arutelusid sellel teemal, aga nüüd ma annan sõna äh, mm, Tiidale. suur aitäh, enne kui ma alustan äh, sisuliste kommentaaridega, tahan ma öelda, et äh, mulle tegelikult ei valmista rõõmu see ajakava, mis IMCO-le on antud arvamuse koostamiseks, INTA survestab teisi komisjone kiiresti tööd tegema ja ei anna piisavalt aega selleks, et mõelda prioriteetidele. mina palusin INTA-l raport edasi lükata ja mm, samas see kõik ei toonud kaasa muudatusi meie ajakavale ja seetõttu ma tõesti vabandan nende mm, tähtaegade pärast, aeg mm, ei ole meie poolel paraku minu ettepanek koordinaatoritele ja variraportööridele on see, et TTIP-id pandaks pidevalt komisjoni päevakorda ka pärast selle arvamuse vastuvõtmist. minupoolne ettepanek on see, et me kutsume komisjoni siia kas täiskomisjoni ette või töörühmadesse selleks, et seda teemat arutada juba täna hommikul äh, toimus meil esmane arutelu äh, peamise läbirääkimi, läbirääkija ja variraportööridega äh, ja ähm, TTIP-i ratifitseerimiseni ja lõpphääletuseni on vaja jätkata selliste aruteludega, aga ma tahan võimalikult palju variraportööridega kohtumisi korraldada selleks, et Ähm, kohtuda erinevate inimestega, kes on selle teemaga seotud. mis puudutab tööd, äh, siis ma tahaksin kolleegidele meelde tuletada, et äh, kõik äh, saadikud omavad juurdepääsu mitte konsolideeritud tekstile, seda siis lugemissaalis, komisjon on ka avaldanud veebis mitmeid dokumente Äh, ja nii äh, avalikkus kui liikmed saavad äh, neile siis juurdepääsu. mis puudutab nende arvamust ennast, siis ma tõesti loodan, et kõik te olete nõus sellega, et see arvamus peaks keskenduma nendele küsimustele, mis langevad just meie komisjoni pädevusalasse. ja seetõttu minu dokument järgneb, järgib ka interraporti struktuuri ja keskendub nendele peatükkidele, kus meie just peame tegutsema nagu te teate, siis TTIP äh, keskendub ja, ja puudutab just ühtset turgu mitte ühegi teise komisjoni pädevusi ei mõjuta eh, TTIP-i lõppkokkulepe rohkem kui meie oma ja peamine läbirääkija ütles täna hommikul seda, et nende läbirääkimiste kriitilised punktid eh, on just IMCO komisjoni pädevusega seotud kaupade vaba liikumine, tehnilised standardid, asutamisvabadus, vabadus pakkuda teenuseid, eh, avalikud hanked, regulatiivsed küsimused, kõik need need ähm, küsimused äh, on küsimused, mida TTIP mingilgi määral äh, puudutab ja seetõttu on minu arvates ääretult oluline see, et IMCO mängiks olulist rolli äh, parlamendis TTIP-i küsimuses. mina usun isiklikult seda, et kui me asju õigesti ajame, siis TTIP aitab Euroopa ühtsel turul kasvada ja luua töökohti Euroopas ja see aitab muuta ka Euroopa standardid üleilmseteks standarditeks ning saab tuua kaasa hüvesid Euroopale kui standardite kehtestajale ja see aitab ka uuendada Atlandi-ülest usaldust. lugupeetud esinaine, mul on väga hea meel, et me selle projekti kallal tööd teeme ja ma ootan pikisilmi neid paljusid muudatusettepanekuid, mis meie teksti tugevdavad nendel teemadel ja ma ootan ka tulevikus viljakat dialoogi variraportööridega, aitäh! aitäh! nagu me teame, kui neid raporteid kirjutatakse, siis on tekstimaht piiratud, aga samas on väga palju ära öelda, nii et äh, me täname teid kõikide muudatusettepanekute eest. härra Schwab, palun. suur aitäh, äh, proua esinaine ja kallis kolleeg, kõigepealt ma tahaksin tänada ähm, mm, äh, proua Šarantsova poolt tehtud tööd. ma leian, et see on väga hea alus, millelt üksikuid teemasid arutada ja ähm, ähm, praegusel hetkel äh, ma ei äh, tea, millised muudatusettepanekud ma saaksin esitada, sest äh, tekst on minu arust väga hea, kuid äh, need suured teemad, mis seda lepet praegu domineerivad, neid ei ole siin vahetult tekstis ära toodud ja meie, mis, mis puudutab kaubanduskomisjoni, siis kopatakse siin natukene veel ka pimeduses. rõõmustav on see, et meil on juurdepääs dokumentidele ja Äh, me mm, peame tagama selle, et see lõppdokument äh, esindab siis neid huve, mida meie siin näha tahaksime. mina tahaksin rääkida neljast punktist. esiteks äh, ja proua Šavantsul on täiesti õigus, et meie komisjoni mõjutab see lõppkokku kokkulepe kõige rohkem ja loomulikult äh, keskkonnakomisjoni mõjutab see ka, aga meid mõjutab see kõige rohkem ja äh, mul ei ole põhimõttelisi probleeme, kui me räägime regulatiivsest koostööst ja selle edasiarendamisest. Äh, kuid minu arvates ei saa minna koostöö nii kaugele, et lõppude lõpuks äh, siin toimub takistamine äh, Äh, me ei räägi siin mitte ainult siseturust, äh, VKE-dest, äh, töötajate õigustest, me räägime siin ka Atlandi-ülesest koostööst, ja see on kõik väga hea, aga ei saa minna asjadega nii kaugele, et lõppude lõpuks meie öö, oma seadusandlust eks ante piirame ja ma tahaksin selle eest kõiki ka hoiatada. teiseks ma leian, et õige on see, et siin väga tugevalt äh, edendatakse äh, tööalaste liikuvust, kolm ja neli punktid on siin, millega on äh, raportöör ka tegelenud Äh, aga ma tahan öelda, et äh, see pädevus USA puhul ei ole föderaaltasandil ehk siis äh, valitsuse tasandil, vaid osariikide tasandil ja siin valdkonnas tuleb väga palju läbirääkimisi pidada. loomulikult Euroopas ei ole ka asjad kõik täiuslikud ähm, ja kui me räägime punktist viis avalikest hangetest, siis siin on ka olukord keeruline, äh, sest ähm, siin on väga raskesti läbinähtav ähm, olukord praegusel hetkel. Äh, seal on Buy American äh, seadus vastu võetud teisel pool Atlandi siis ja meie jaoks on see teema kindlasti oluline teema läbirääkimistest ähm, ja mm, Äh, lisaks on osanikide tasemel veel by local äh, seadusandlikud aktid vastu võetud ja siin valdkonnas me peame oma äh, soove ähm, läbi suruma, proovida ähm, ja me peame vaatama, kuidas saavutada võimalikult hea olukord. ja lõpetuseks tahaksin mainida väga positiivset näidet Ähm, meil on pidevalt olnud üritusi selle teemal ja me oleme flaiereid jaganud, kus äh, on öeldud, et et eksport saab äh, Saksamaal suureneda lausa üheksakümmend neli protsenti, äh, see on tegelikult täiesti absurdne, neli, üheksakümmend neli protsenti rohkem, mina ei ole seda arvu ise välja mõelnud, aga siis võttis meiega ühendust üks VKE, tal on kakskümmend töötajat, Äh, praegusel hetkel äh, on käive USA-ga kaks koma viis miljonit eurot ja nemad ütlesid, et kui ma praegu vaatan, äh, millised tolliprobleemid mul praegu on, tuleb kõik tooted eraldi sildistada, koodistada ja nii edasi ja et mul ei ole mingit probleemi oma käivet kahekordistada, kui ma sellest kõigest lahti saan. ja oluline on tõesti tolliprotseduure lihtsustada, see võib tõesti olla kasvumootoriks ja seetõttu ma arvan, et me peaksime pingutusi selles valdkonnas valdkonnas eh, tegema, aitäh. Evelyn Gephardt. Evelyn Gephardt, palun äh, ja suur aitäh, proua esinaine, ka mina tahaksin proua Šarantsevat äh, väga hea äh, dokumendi eest tänada, mille alustel me saame teha väga head koostööd. ma ei leidnud kohta, kus ma oleksin saanud öelda, et ma ei ole nõus sellega, mis siin seisab, kuid on siiski teatud punkte, mis minu jaoks on puudusid ja seetõttu eh, mina omalt poolt esitan mõned muudatusettepanekud, aga see on ka täiesti tavapärane protseduur ja mina leian, et eh, eh, see, et meil on selged reeglid Äh, sellega seoses, äh, mida saab äh, dokumenti sisse panna, siis see on ju hea mina arvan, et need punktid, millest siin kõneldi, on kõik väga olulised punktid. läbipaistvuse küsimus on ka väga oluline ja proua Šarantsova, teil on täiesti õigus, ei ole põhjuseid, ähm, miks ähm, et, et me peaksime kutsuma komisjoni esindajaid siia ähm, täiskomisjoni ette selleks, et äh, sellest teemast rääkida, äh, selleks, et arutada mõjusid siseturule, tarbijakaitsele, need teemad on ääretult olulise tähtsusega. Äh, ma tahaksin, tõsta siin esile mõned punktid, kõigepealt eh, teenuste küsimus eh, ja teenuste mõiste küsimus. Ehm, ma olen proua eh, Šaransovaga täiesti nõus, kui ta ütleb, et me eh, tahame siin kaitset pakkuda Euroopa Liidu poolt defineeritule ja see on täiesti õige lause ja ma toetan seda, aga probleem eh, peitub selles definitsioonis, mida sellised teenused endast kujutavad, seda ma kuskilt ei leia ja siin on nüüd õhku visatud ka läbirääkimiste ehm, käigus küsimus, kas me tahame positiivseid ja negatiivseid nimekirju ja seetõttu on ääretult oluline definitsiooniga selgelt paika panna selle, see, eh, millistele teenustele see lepe kehtib äh, ja mitte keskenduma sellele, millele ta ei kehti, sest et see oleks palju ohtlikum. Äh, läbipaistvus on oluline minu arvates ja see on siis minupoolne üks ettepanek. Äh, teine asi, see seostub ka teenustega. me peame silmas pidama seda, et kui me räägime standardite ja standardiseerimise äh, definitsioonist, et siin ei tehtaks hooletut tööd, sest siin peitub oht. meie Euroopa Parlamendina eelmisel tööperioodil ütlesime, et me ei taha teenuste ühtset äh, üleüldist standardimist, sest see on liiga ohtlik ja tegelikult ka teostamatu. ja seetõttu on see ka küsimus, millega me peame kindlasti tegelema. oluline on, et siin valitseks selgus, mida me mõistame, kui me räägime, eh, mida me mõistame standardite all ja mida me mõistame kaupade standardimise all ja eh, endiselt veel teenustega seoses ja ma väga vabandan, et ma nii pikalt kõnelen Äh, ja siin on oluline ka see, äh, mis põhimõtte alusel teenuste turgu äh, peaks avatama. ja siin tuleb Euroopa Liidu teenuste direktiiv ka kõne alla ja me peame silmas pidama seda, et see, mis meil teenuste direktiivis on ära toodud, sihtriigi printsiip teenuste turu avamise puhul, et et sellise leppe läbi seda põhimõtet lihtsalt kõrvale ei lükataks, sest see võib suuresti mõjutada ka turge ja ka teenuste kvaliteeti ja see on ääretult oluline küsimus mis minu arvates on siin ka puudulik, on ka tolliküsimuste käsitlemine siin on küll tollist ähm, midagi räägitud, kuid ma arvan, et me peaksime seda tugevamalt laiendama siin ja me peaksime võib-olla ka äh, keskenduma sellele, et äh, kui me tahame oma panuse anda TTIP-isse, kui me seda lepet tõesti ka tahame, siis digitaalse turu küsimus äh, mängib ka väga olulist, harukordselt olulist rolli ja me teame, et on Ameerika suurettevõtteid, kes Euroopa turgu praegu üle ujutavad ja me peame hoolitsema selle eest, et startup'id, ka meie ettevõtetel on võimalusi üleilmselt selles valdkonnas äh, tegutseda. ja seetõttu me peame kindlasti tähelepanu pöörama sellele küsimusele ka ja nüüd eelviimane punkt, äh, regulatiivkoostöö ja ka siin äh, peaksime meie väga selgete sõnadega rääkima, äh, sest ka siin valdkonnas me peame silmas pidama seda, et ähm, ähm, me äh, tahame e-, ka tulevikus parandada tarbijakaitset, sotsiaalõigusi, keskkonnakaitset ja nii edasi ja et me seda õigust e-, endale ka jätame ja et me valede reeglite tõttu Liitu äh, seda kõike küsimuse alla ei sea äh, see on kindlasti küsimus, äh, mida me peame tähelepanelikult käsitlema ja viimaseks on teema, mida ma tahaksin ka puudutada, võib-olla mõned ütlevad, et see tegelikult meid ei puuduta, aga tegelikult puudutab ikka küll, see puudutab ESTS-i, ISTS-i, sest Eh, see, kuidas eh, seda eh, reguleeritakse ja see mängib kindlasti siseturuga väga olulist rolli ja meie peame seetõttu mõtlema, kuidas me selle teemaga tahame edasi liikuda. ja Te äh, näete ise ka, et äh, proua Šarantsova äh, poolt tehtud eeltöö on väga hea alus edasisteks läbirääkimisteks, aga on veel punkte, mida võib-olla meie peaksime arutama ja proua Šarantsova, lõpetuseks ma tahaksin öelda, et ma olen teiega täielikult ühel meelel selles osas, et pärast seda, kui me teie äh, dokumendi oleme vastu võtnud, äh, ei ole kõik arutelud lõppenud ka siin komisjonis. loomulikult me teeme edasi ka koostööd Euroopa Komisjoniga äh, ja me jälgime, kuidas lähevad edasi need läbirääkimised, sellepärast et ääretult oluline on see, et selles valdkonnas langetatakse õigeid otsuseid ja et ja kui me tahame seda saavutada, siis me peame olema ka avatud võimalusele, et Eh, lõppude lõpuks võib-olla tuleb see lepe ka tagasi lükata, sest eh, meie kui saadikute jaoks on oluline see, et me käituksime õigesti. aitäh, Deniss Dion, palun, kas ta on kohal, ei ole? Pascal Durand. aitäh, esimees ma, mul on hea meel äh, sõna võtta pärast proua Gebhardit, sest tema järeldused sobivad mulle väga hästi ja mul ei olegi nagu midagi enam öelda. kui neid äh, tingimusi ei täideta, siis me näeme, et Äh, olukorras, kus äh, Euroopal on niigi raske defineerida oma äh, turgu ja seda ühtlustada näiteks geenmuundatud organismide puhul, meil on raske lähtuda ühistest huvidest, ühesõnaga olukorras, kus Euroopa on niigi kriisis, on väga ohtlik minna läbi rääkima nii tõhusa partneriga, sest meie partner on väga ühtne nende normide üle mis puutub äh, meie elusse, siis äh, ma tänan raportööri, kuid mina praegu ei näe, milline on eelis tarbijate jaoks, sest meie vastutame siin komisjonis ka tarbijate eest. ma ei näe, mida tarbijad saavad sellest suurest turust, äh, üleatlandilisest turust, aga ma ootan, et mulle seda selgitataks. ma olen proua Gebhardiga nõus ISDS-i küsimuses, siin ei ole oluline mitte ainult see, et tegemist on kõige suurema ähm, ülemaailmse turuga, nelikümmend protsenti kaubavahetusest. siin peavad riigid vastama erakohtute ees ja ma arvan, et see ohustab võrdsust, sellepärast et suured ettevõtted, kes lähtuvad turuloogikast saavad tugineda eraõigusele, kuid VKE-d on kohustatud jätkama riikliku seadus, riikliku seadusandluse põhiselt. küsimused, mida tuleb käsitleda, on siin kõik juba läbi vaadatud reglementeeritud koostöö, see on väga oluline küsimus, sest see puudutab poliitilist suveräänsust ja otsuseid, mida langetavad riikide parlamendid, nii et tegemist on väga ohtliku küsimusega. peame selgelt siin koostööreeglid sõnastama ja loomulikult on oluline ka avalike teenuste tagamine ja ligipääs avalikele turgudele. me oleme pikka aega võidelnud, et see ligipääs oleks Euroopas palju avatum e- PKE-dele. meil, kuivõrd meil on väga ranged sotsiaal- ja keskkonnareeglid ja Atlandi-ülese leppe puhul need normid on veelgi karmimad, seega on kõik need küsimused väga olulised, mille üle tuleb arutada. minu järeldused on täpselt sarnased proua Gebhardi omadele, kui Euroopa on suuteline säilitama oma põhilise toimimise ehk normid, tarbijakaitse, õigusriigi ja keskkonnakaitse, siis on väga hea, kuid kui mitte, siis me peame siin parlamendis tegema sellest omad järeldused. Thank you, I have got quite a long list aitäh, mul on üsna pikk kõnelejate nimekiri, kui keegi keegi teine soovib veel sõna, siis palun andke mulle sellest teada. järgmisena soovis sõna. Eva Paunova, Katrin Steiler, Marlene Metsi, Mailina Tros-, Trositski and I would like a little word at the end. ja mina tahaksin samuti lõpus sõna pärast kõiki neid inimesi, et end ootan aitäh! Emma McLaughlin on meie variraportöör, kahjuks ta täna aga ei saanud siia tulla, nii et ta palus mul oma nimel sõna võtta ja ECR-i nimel sõna võtta. ka meie tahaksime tänada raportööri väga hea raporti eest. meil on siin kolm võtmeküsimust, mida me tahaksime tõstatada. esimene on tööloa äh, kaotamise, nõuete kaotamise ettepanek, meie ei ole sellega nõus. eriti just Ühendkuningriigis töötab see süsteem meie jaoks väga hästi ja inimeste vaba liikumine on väga tundlik küsimus. me ei tahaks, et TTIP hakkaks seda küsimust käsitlema. ja regulatiivne äh, koostöö praegu on meie jaoks väga oluline, et äh, siin oleks Äh, USA valitsusel kohustus informeerida äh, sellistest uutest õigustätetest, mis mõjutavad kaubandust, siin on läbipaistvus väga oluline. ja muidugi avalikud hanked, mis on väga tähtis küsimus kõikide jaoks, nagu täna on ka juba mitu korda öeldud. me tahame, et see oleks kõikidel tasanditel, eriti just USA valitsuse tasandil ja ka mm, osariikide tasanditel reguleeritud, me tahame, et need kolmteist osariiki, kus praeguse küsimuse alla reguleeritud, oleks ka kaasatud ja meil, kui meil on TTIP-l lepe, siis peaks meil olema selles küsimuses ühtne turg ja meie toetame seda aspekti väga tugevalt. ja viimane märkus, mis puudutab tarbijaid, siis minu vaatepunktist lähtuvalt on TTIP tarbijate jaoks väga suur võimalus Neil on suur võimalus vabaneda tariifidest ja see on juba tarbijate jaoks suureks võiduks. kaubad on odavamad meie kodanike jaoks, neil on rohkem valikuvõimalusi, see kõik vähendab el-, ellumaksumust üldiselt ja ma arvan, et see on üks võtmeküsimusi, mida me saame rõhutada, kui me suudame TTIP-i koha pealt kokku leppida. Mark Tarabella, palun. aitäh kõigepealt äh, mina olen samuti üsna positiivne proua Šarantsova raporti suhtes ja ka proua Gebharti äh, muudatuste suhtes, kuid siin on siiski kolm punkti, mida tuleks muuta. kõigepealt äh, me ei saa norme mm, vähendada, meil on siin tarbikaitsenormid, rõhutan siin meie tarbijakaitsjate rolli just, ja me ei saa USA-ga olla nõus selles suhtes, et neid norme vähendada, sest nende normid on tavaliselt madalamad kui meie omad. me, me oleme oma normeid demokraatlikult ja pika aja jooksul üles ehitanud. teiseks, avalikud turud, tõepoolest, seda on palju arutatud, kõik ütlevad, et suuri turgu tuleb avada, kuid meie oleme need üle maailma, kes avavad kõige rohkem piire teistele. USA on väga protektsionistlik, nad on väga liberaalsed kaubavahetusküsimustes, kuid oma suhtumises, kaasa arvatud ka põllumajanduses, on nad väga protektsionistlikud see ei ole mingisugune sõimusõna, vaid see on lihtsalt reaalsus. see on tõsi ka teiste riikide puhul. nii et me ei tohi lasta end siin alt vedada, noh, need turud puudutavad nii kaupu, teen-, teenuste kui ka toodete pakkumist ja ISS on tõesti väga äh, tähtis küsimus, enda küsimus, komisjon töötab selle küsimuse kallal, kuid olgem ettevaatlikud, ISS peab võit-, võitlema, peab kaitsma investeeringuid ja aitab võidelda, ähm, kuid samas aitab võidelda näiteks keskkonna ja tervisenormide vastu. Äh, suur sigaretitootja äh, USA-st Philip Morris ründab Austraaliat ja Uruguay'd, kes on äh, olnud sigaretikaubanduse vastu, nii et paljud teised riigid või ka komisjon leiavad ennast siis erakohtutest varsti, kui ja näiteks USA-s on väga tõhus õigussüsteem ja ISDS on dereguleerimisvahend siin, mis on nende normide vastu, mille üle oleme hääletanud demokraatlikult. nii et siin tuleb veel lisada muudatusettepanekuid nendes kolmes valdkonnas, mida ma mainisin. Nikola Tanti. Nikola Tanti, palun. aitäh. tahtsin tänada raportööri selle raporti eest, mis meie jaoks on heaks lähtepunktiks äh, tegemist on teemaga, mis ei puuduta ainult komisjoni, vaid tegemist on üldise poliitilise aruteluga, mis puudutab muidugi Rahvusvahelise Kaubanduse Komisjoni, kuid tegemist on ka punktidega, mis on olulised ähm, ja üha olulisemad ka meie komisjoni jaoks. ma arvan, et läbirääkimised USA-ga on suureks võimaluseks, kus tulevikust lähtuvalt meil saab olla suuremate kaubandusvõimalustega Euroopa, seega Euroopa turuvõimalused suurenevad USA-s, kuid ma arvan, et me peaksime lõpetama sellise enda vähem oluliseks pidamise USA-ga võrreldes, me peame meeles pidama, et meie turg koosneb viiesajast miljonist äh, isikust, nii et me peaksime olema uhked enda üle, et meil on võimalus äh, nii olulises küsimuses läbirääkimisi pidada, me peaksime siin uhked olema. siin on erinevad küsimused, kus me peaksime arutelu pidama. esimene punkt on küsimus Äh, on tariifsed ja mittetariifsed tõkked. siin on põhilised võimalused, mida TTIP võib pakkuda Euroopa ettevõtetele ja turule. komisjon ütleb, et on ettevõtjaid, et on ähm, valdkondi, kus äh, tariifsed tõkked on tõesti väga kõrged ja nendes valdkondades saame teha edusamme ja siin valdkonnas on TTIP tõesti suureks võimaluseks ettevõtjatele. ma arvan, et kui me äh, peame läbirääkimisi USA-ga, ka regulatiivküsimuste üle, siis on siin palju aspekte, mis puudutavad meid, ma ei usu, et ähm, näiteks äh, apelsinide värvi küsimus oleks väga oluline, kuid paljudes sektoris on suuri kaubandustõkke, tooteid, kuid näiteks on tegemist sellisel juhul ka väga suurte ettevõtetega, näiteks autotööstusega ja tegemist on ka ülemaailmsete ettevõtetega, kuid paljudes teistes sektorites ei ole VKE-del võimalus ületada neid tõkkeid. ma arvan, et sellele on vaja rõhuda ja meil on vaja tagada tarbijatele ühelt ja teiselt poolt garantiisid meil ei ole kõikides sektorites kõige paremaid reegleid või kõige paremat tarbijakaitset. mõnedes sektorites on USA normid paremad Euroopa omadest. ma arvan, et oleks hea, kui me otsustaksime ühiselt läbirääkimiste jooksul nende reeglite üle, mis on ühelt või teiselt poolt paremad tarbijate jaoks. see annaks meile võimaluse parandada mõningaid norme tarbijate hüvanguks ja e, muidugi on võimalus siis teha seda ka USA-s. see puudutab näiteks sanitaarnorme ja fütosanitaarnorme, e, siinkohal on Euroopa palju e, edumeelsem kui USA ja seda ei saa kahtluse alla seada. siis avalikud teenused, kus on vaja mandaadi järgi toimuda, siin peab olema eksklusiivpädevus ja lõpuks USA-s on normid, mis puudutavad toodete päritolu, mis on väga piirav ja mis kehtib juba mitu aastat. Euroopas selliseid norme ei ole. Euroopa Parlament on küll jõupingutusi teinud siin viimaste kuude jooksul, kuid enne kui hakkame läbirääkimisi pidama, peame püüdma võtta mingisuguse seisukoha, mis oleks pisut edasi arenenud selles küsimus avalikud hanked, siin on palju juba ära öeldud ja lõpuks tahtsin mainida veel küsimust, mida on siin palju ka äh, juba mainitud ISTS, tegemist on tundliku küsimusega, kuid me peaksime leidma vahendeid, kuidas luua hea ISTS, mis lubaks ähm, investeeringute kaitset ja ka tarbijate kaitset ja vältida teatud aspekte, mis ähm, võivad seada äh, raskesse olukorda riikide poliitilise tahte elluviimise. Mm, Intas komisjon töötab kõikide nende küsimuste kallal loomulikult samuti ja ma arvan, et äh, tegemist on niivõrd olulise küsimusega, et me peame pidevalt sellele tähelepanu pöörama ka oma komisjonis, sest äh, mõjud siseturule on väga suured kindlasti, aitäh! Maria Capini. Mulțumesc, doamna președintă. De la început vreau să spun că apreciez... Uh, Suur tänu, esimees. ma hindan seda raportit kõrgelt ning ma olen kõigi punktidega nõus, ma olen nõus sellega, mida ütles Roger Hart paar minutit tagasi. tahaksin pöörata teie tähelepanu mõningatele aspektidele, siin on ebakindlaid punkte, küsimus on selles, kuidas saaksime me mõjutada äh, kõiki neid äh, soovitusi, mille oleme suunanud Euroopa Komisjonile. me võime sellega veel äh, edasi töötada kas või kahe tuhande kahekümne viienda aastani, kuid kokkuvõttes pole meil ainsagi garantiid selle kohta, et äh, neid soovitusi üldse võetakse arvesse, me räägime siin ühisturust, see tähendab seda, et me peame olema, mängima esimest viiulit selles orkestris, peame läbi rääkima kokkuvõttes on küsimuseks ju meie turu avamine. nagu kolleeg ütles, peame olema uhked enda üle, meil on viissada viiskümmend äh, miljonit tarbijat, ameeriklasi on palju vähem ning äh, ma ei saa olla nõus äh, sellega, mida ütles äh, teine kolleeg, et jah, tõepoolest äh, Euroopa tarbijad peavad olema selle lepinguga rahul, sest tooted lähevad odavamaks, hea küll, aga olgu need siis kvaliteetsed tooted meie siin Euroopa Liidus oleme äh, aluseks võtnud kvaliteedi, meie äh, kvaliteedinormid on kõrgemad, oleme selle äh, kas või etiketi küsimus, mille peale on märgitud made in, <clears throat> päritolumärgistus, sellega seoses oleme, saame kindlad olla nende turvalisuses, me ei saa lihtsalt leppida sellega, et kaup läheb odavamaks. ärgem unustagem, et Euroopa ettevõtted, eriti VKE-d, ei ole eriti rahulikud võimalikele riskidele mõeldes. sellega seoses ma arvan, et peame pöörama erilist tähelepanu selle lepingu üle toimuvatel läbirääkimistel, et eh, meid lihtsalt šantaseerikaks äh, eh, kõigi nende poolt, kes lärmavad, et me saame, kui me selle lepingu sõlmime, siis on see kõigi heaks. me peame rääkima ikkagi turvalisusest, kvaliteedist ja Euroopa huvidest. kõik meie sõlmitavad lepingud peavad vastama reeglitele, mille sätestavad meie direktiivid ja see on, seda ka tööhõive küsimustes ja vastasel korral ei ole tulemus eriti positiivne. teiseks on mul küsimusi eh, ka näiteks ähm, eh, nende erikohtute eh, osas. näiteks kas, kas on võimalik, kuidas on sellega, et liikmesriigis või kohtusse kaevata mingisugust ettevõtjat, kellel ei ole olnud, kellel ei ole olnud erilisi toetusi selles liikmesriigis. me kõik peame olema väga tähelepanelikud selle lepingu võimaliku ähm, keskpikas ja pikas perspektiivis saadavate ähm, tulemuste eest. meie kõneleja äh, Eva Paunova, kõigepealt sooviksin tänada suurepärase raporti eest ning kaks äh, lühikest mõtet, mille sooviksin välja öelda. kõigepealt esimene puudutab viisanõuet kodanike jaoks, kui soovime ühtset Atlandi ülest turgu üles ehitada, siis on vaja garanteerida võrdset ligipääsu ja kaotades ära viimased tõkendid, mis takistavad kaupade ja teenuste vaba liikumist Li. viisanõuete ärakaotamine riikide jaoks, millele ei laiene viisa ärakaotamise programm, see oleks Äh, äh, suurepärane võimalus teenuste vahetuse lihtsustamiseks kaubanduspartnerite vahel. teiseks sooviksin rääkida punktidest kaksteist ja kolmteist, mis puudutavad VKE-sid. arvan, et VKE-d on keskse tähtsusega elemendid läbirääkimistes ja eriti puudutab see VKE-sid, äh, mis peaksid nendest läbirääkimistest kasu saama. me seega VKE-de peatükk peab olema osa läbirääkimistest, osana eh, kaubandustingimustest, mida peab arvesse võtma ettevõtmine. Eh, samuti eh, peaksime andma ka mittetariifsete tõkete osas mitteametlikke suuniseid, mis võiks ka osaliselt tähendada äh, õigust ähm, äh, lepingu äh, järjepidevat rakendamist, mis on äh, võimalik ainult siis, kui VKE-d aktiivselt osalevad institutsionaalsetes mehhanismides, mis TTIP-ga seoses esile kerkivad. ja Katrin Steiner. suur tänu. väga paljud küsimused on juba mainimist leidnud. eile oli siin ruumis TTIP vastast kakssada aktivisti, mõned on minu enda äh, valimisringkonnast äh, Šotimaal. huvitav on see, et äh, paljudel on paljudel on esitatud valeinformatsiooni, neil on mm, õigustatud mures äh, Eh, väga palju kodanikuühiskonnas tuntakse umbusaldust selle lepingu vastu, see on kahetsusväärne. kuid eh, eh, Nad ei tea ka seda, et praegusel hetkel ei ole mingisuguseid kokkuleppeid sõlmitud ja leht on endiselt valge loomulikult peame olukorda jälgima ja sellega seoses on oluline kirja panna ka meie mõtted eh, ja eesmärgid. kui esi, esimene esitlus meie komisjonile aasta tagasi selle lepingu kohta, siis eh, räägiti Atlandi ülesest ühisturust. sellel on tohutu potentsiaal, kui seda õigesti teha, kui need kõrged standardid eh, mida raport ka mainib, mis puudutab kõrget aselemist, ähm, ka tarbijakaitset, toote turvalisust ja nii edasi, see on kõik suurepärane potentsiaal, kuid seda tööd tuleb äh, õigesti teha, meil on vaja suuremat äh, läbipaistvust, ligipääs peab olema garanteeritud kõigile, mitte ainult mõningatele äh, ning samuti peab tegema kõike selleks, et asjaga tegeleks, saaks tegeleda ka liikmesriikide parlamendid, Eh, sest eh, neil peaks olema võimalus ehk või jah öelda protsessi lõppfaasis ning eh, mureküsimustega tuleb kindlasti tegeleda, nagu proua Gerhard seda ka ütles. ja mis puudutab punkti kaheksa standardid, kui standardite organisatsioonid tulid meie komisjoni aastad tagasi ja nad ei ole koostanud memorandiumit Euroopa eh, eh, standardite ja Ameerika standardite organisatsioonide vahele. Ehm, neile öeldi, et eh, nad üritavad vastasikud kokkulepped sõlmida, kuid see ei olnud kahjuks võimalikult ma arvan, et survestamine oleks väga oluline, <clears throat> see oleks oluline, et seda raportis mainitakse, sest sarnaste standardite väljatöötamine, kui usaldatakse vastastikku standardeid ja kõrgetasemelisi standardeid, siis on see samm õiges suunas. mis puudutab punkti neliteist ja ähm, õiglast kaubandust, siis äh, ma tahaks pisut selgust, minu jaoks on see seotud äh, rahvusvahelise arengu küsimusega, et äh, standardid on paika pandud rahvusvahelise standardiorganisatsiooni poolt, eh, see asi on praegusel hetkel pisut segane, sooviksin suuremat selgust punkti neliteist osas. arvan, et eh, peame jätkama dialoogi ja peame arvesse võtma kodanike muresid, eh, mis on seotud avaliku teenusega, kuid dialoog on siiski äärmiselt oluline, peame olema osaline selles protsessis ja ootan edasisi arutelusid suure huviga nii et äh, suur tänu, proua esimees. ja äh, Marlin Mitsi, palun. suur tänu teile, proua esimees. Äh, väga palju sellest, mida tahtsin öelda, on juba öeldud, sooviksin tänada raportööri, ta on teinud väga hea raporti, pean ütlema seda, et olen eriti nõus Evelini ja Mariaga see kokkulepe võib Euroopa jaoks ainult kasulik olla, VKE-de jaoks, tarbijate jaoks, ettevõtjate jaoks, kui see, need läbirääkimised toimuvad ähm, korrektselt, läbipaistvus on äärmiselt oluline, Euroopa standardid ja väärtused ähm, peavad kindlasti alles jääma selle juures ning äh, ma ei mõista seda eufooriat, kui öeldakse, et, et to, palju odavaid tooteid tuleb ja tarbijatel on kohutavalt hea meel, kuid samas ei tohi lubada, et seda, et paljud töötajad jäävad nende odavamate hindade tõttu oma töökohtadest ilma. nii et töökohtade kadumise puhul ei ole isegi ähm, odavamate hindade puhul võimalik osta neid toredaid kaupa, mis on pärit Ameerika Ühendriikidest peame äh, arvestama selle kokkuleppe äh, poliitilise ja majandusliku äh, ulatusega ning siin peame olema eriti tähelepanelikud, eriti meie siin komisjonis. me ei saa lubada, et üks asjast huvitatud osapool saab kasu teise arvelt ning sooviksin teada ka seda, kuidas äh, tegelikult see mõjutab kõiki Euroopa Liidu asjast huvitatud osapooli. praegusel hetkel äh, peaks see olema, äh, läbi minema ainult siis, kui see on win-win olukord kogu Euroopa Liidu jaoks. ma ei ole e TTIP vastu, ma soovin lihtsalt kindel olla selles, et kõik võimalused ja kõik äh, Eh, väljakutsed, mis on seotud sellisele suurele turule sisenemisega seotud, eh, peame kindlad olema kõik selle, et see ei, meid endid alla ei neelaks, me ei tohi last pesuveega koos välja visata ja tegema kõik selleks, et Euroopa saaks igas äh,, igal juhul kasu. peame tegema kõik selleks, et tarbijad, töötajad, VKE-d, kes, mis on ometi Euroopa äh, Mm, selgroog, ärgem unustagem, et see, mis on Ameerika jaoks äh, väike, ei ole tingimata Euroopa jaoks väike, nii et tehkem kõik selleks, et oleks garanteeritud läbipaistvus. Catherine rõhutas ka seda, et on äh, TTIP-i vastaseid aktiviste ja võib-olla on neil õigus, neid ei teavitata tihti ka valesti teavitatakse, meil on kohustus nende viiesaja miljoni e, kodaniku ees, keda e, hästi või halvasti TTIP mõjutama hakkab, aga kui me ei garanteeri suuremat läbipaistvust, siis on neil õigus igatahes kaevata. ja nüüd e, proua Drusinski, palun. suur tänu teile, ma kuulsin, kuidas mõned teie seast arutasid seda, kuidas läbirääkimised toimuvad ja eriti puudutas see Inta komisjoni liikmeid. Äh, kaevatakse, et äh, teised, äh, kes ei ole rahul sellega, et ka teised komisjonid tegelevad selle lepinguga. tahaksin lihtsalt meenutada, et esmased asjasse puutuvad on ju kogudes Euroopa viissada viiskümmend miljonit tarbijat. nüüd, mis puudutab seda arvamusprojekti, siis sooviksin öelda, et võttes arvesse, kui suurt mõju avaldaks see Euroopa eh, kodanikule, kodanikele nende igapäevaelule, eh, kes, kellest enamus on sellele EPA e vastu, leidsin ma, et ettepanekud on eh, üsnagi naiivsed, ei oleks, ei, ei oleks ühegi teise riigi puhul ei oleks sellised tingimused kunagi aktsepteeritavad me ei saa lubada, et äh, äh, võetaks kasutusele eraõiguse äh, arbitraažikohtutes, ei saa lubada seda, et Euroopa standardeid vähendatakse, me ei tohi anda järele komisjonile, komisjon ei tohi anda järgi Ameerika Ühendriikidele Ehm, praegu tähendab see lihtsalt piiritud lõputut ehm, üleilmastumist, mis eh, totaalselt ehm, üritab turustada meie eh, kodanikke, mind ei hämmasta, mind ei hämmasta see, mida sellise raporti olete koostanud, kuid mind hämmastab see, et ei mõju, mõtle selle peale, kuidas see kõik mõjutab meie koos kodanike elu. selle lepinguga lähme, eh, sõidame otse Põmvastu müüri. Thank you very much um.... suur tänu ja mõned mõtteavaldused ka minu poolt. mulle meeldib väga raport, eriti see, mis ta ütleb, et see on ainukordne võimalus garanteerimaks kõrgekvaliteetseid ähm, standardeid ja reegleid tarbijate jaoks, mis äh, oleks de facto rahvusvahelised standardid. mina ütleks lausa äh, globaalsed standardid. on ainukordse võimalusega äh, Äh, garanteerida ka kõrgetasemelised tarbijastandardid äh, äh, teise mandriga, millel on samuti kõrgemad stand-, kõrged standardid, võib-olla pisut erinevad, kuid me saame teha koostööd selleks, et meil on selleks sarnane lähenemine ja selle abil võivad need standardid muutuda globaalseks. ma olen nõus sellega, et tegu on ainukordse võimalusega, on väga tähtis, et äh, Eh, see oleks niimoodi raamistatud, et me saaks seda toetada eh, ja peame olema kõigis sellistes asjades kindel, enne kui me isegi läbirääkimise hakkame. Eh, ja mis puudutab nüüd kasu tarbijatele, siis, siis väärtus Ehm, mis tähendab äh, hindade langemist, on äärmiselt oluline väga paljude tarbijate jaoks Euroopas, on praegu väga raske ots otsaga kokku tulla ning kui on võimalik muuta ähm, riideid või äh, toiduaineid või ähm, autosid kakskümmend protsenti odavamalt müüa, siis see on suurepärane võimalus paljude tarbijate jaoks kuid see ei tähendaks, see ei tohiks tähendada seda, et töökohad äh, kaovad Tanti näiteks tõi näiteid ettevõtete jaoks, on võimalik näha, millised äh, äh, positiivsed kaup-, äh, tagajärjed kaubanduse jaoks võivad olla, kuid samas saame vähendada näiteks ka kulusid, bürokraatlikke kulusid Ameerikasse eksportides, see oleks positiivne meie ettevõtete jaoks, ekspordiga seotud töökohad tähendavad enamasti kõrgemat palka, siis nagu öeldakse, kui, äh, kui me räägime sellest, et pole tarvis ükskõik millist töökohta, vaid kvaliteetset töökohta, siis just nimelt ekspordiga seotud töökohad on tihtipeale kvaliteetsed kõrgepalgalised töökohad. ning äh, mis puudutab äh, Koreaga seotud vabakaubanduslepingut, siis kasvas Euroopa eksport sinna viisteist protsenti ja, ja nendes sektorites, mis liberaliseeriti lausa nelikümmend kuus protsenti. nii et ähm, see peaks äh, olema võimalus võtta kuulda VKE-sid äh, ja äh, asja õigesti teha, mulle meeldib see, mis öeldakse VKE-de kuulamise ja kaasamise kohta, see peab, lihtsalt peab hästi tegutsema panna. ning meil on vaja ka selgeid ajakava äh, kaubandustoetusasutuse äh, äh, ülesehitamiseks meil on äh, vaja vähendada ka riigi tasanditel tõkendeid ja peame küsima ajakava kohta, mis puudutab viisasid, siis Ameerika-poolsed läbirääkijad ei saanud sel teemal läbirääkimisi pidada, võib, võib-olla Austraalia lahendus, kus toimus paralleelselt äh, Äh, võiks äh, olla äh, abiks, sest ma olen nõus sellega, et et me peaksime selle, arutama seda asja ka teenuste seisukohast lähtudes, ma arvan, et me peame välja ütlema nii oma mured kui ka oma soovid. ja nüüd ma annan uuesti sõna raportöörile. Thank you, Vicky um,. Maybe one gen- suur aitäh, Viki, võib-olla üks üldine märkus, ainult mulle tundub, et see arutelu on tõestanud seda, et TTIP on väga oluline teema selle komisjoni jaoks ja me peaksime jätkama selle aruteluga siin komisjonis ja võib-olla ka struktureeritumalt selleks, et läheneda asjale peatükipõhiselt ja ka seetõttu, et mm, võib-olla ka äh, peaks komisjoni siia kaasama, sellepärast et eks mõnedele sinu küsimustele, Viki, saaks vastata komisjoni võib-olla kõige täpsemalt. Äh, nüüd kaks-kolm teemat, mida siin paljud tõstatasid, äh, võib-olla väärivad käsitlemist ka minu poolt, mis puudutab tarbijakaitset siis ma tean, et tegemist on väga olulise ja tundliku küsimusega ja see oli üks nendest põhjustest, miks me püü-, pühendasime oma kuulamisega just tarbijakaitse küsimustele. meil tuleb siia erinevaid kõnelejaid erinevatest organisatsioonidest ja see pakub meile võimaluse paremini mõista seda, mis meil siin kaalukausil on. see mida mina oma arvamuses välja toon, on see, et meie tahame keskenduda Euroopa eh, tarbijakaitse kõrge taseme promomisele Ameerika suunal ja ma olen nõus Catherine'iga, et me peame selle kõik õigesti paika panema, me peame leidma hea sõnastuse, mis samal ajal saadaks välja eh, signaali ja ma olen nõus ECR kolleegiga, meie jaoks on tegemist siin suure potentsiaaliga Euroopa tarbijate jaoks, aga me peame saatma välja ka samal ajal sõnumi, mis ütleb, et meie kaitsetase ei ole läbiräägitav. mis puudutab avalikke hankeid, Äh, siis äh, ma hindan äh, Tarabella sõnavõttu, sest et tema oli avaliku hangete alal raportöör ja minu arvates selgitas ta väga hästi Euroopas valitsevat olukorda ja USA-s valitsevat olukorda. mina isiklikult leian, et tegemist on Euroopa Liidu ühe kõige olulisema huviga, mida me tahame kaitsta ja me peame kohandama oma seda sõnastust, et me saaksime tõesti välja väga selge ja konkreetse sõnumi, kui me räägime sellest teemast. mis puudutab regulatiivkoostööd, siis ka see on läbirääkimiste äh, kontekstis väga oluline teema, eriti just äh, ettevõtjatele, VKE-dele, aga ma ei ole päris nõus äh, sellega, mida mõned teist siin ütlesid. mina leian, et eesmärgiks on siin see, et kui me millestki kokku lepime, siis see ongi siduv. aga kui kokkulepet ei ole, siis me säilitame ikkagi omapoolse autonoomia regulatiivküsimustes. ja lõpetuseks ja ma tean, et ma nüüd avan siin Pandora laeka IST-s tegemist on poliitiliselt ühe tun-, kõige tundlikuma küsimusega ja me kõik teame seda, minu ettepanek on selline, et me jätame selleteemalise arutelu Intekomisjonile, kes vastutab selle teema eest ja äh, püüaksime kasutada oma äh, Äh, arvamust, äh, seda sõnumit, mille me välja saadame, selleks, et keskenduda just tõesti nendele küsimustele, mis on olulised just tarbijatele, ettevõtjatele. ma ei taha öelda, et ISDS ei ole nende jaoks oluline. Ähm, on ka teisi küsimusi, mis ei ole meie pädevuses ja mis on samas tarbijate jaoks ikkagi olulised. aga minu ettepanek on selline, et me järgime interraporti struktuuri Äh, ja keskendume äh, äh, just nendele teemadele, mis meie komisjoni pädevusse kuuluvad. ja sellega seoses tahaksin ma kuulata siis, kutsuda siis teid sellele kuulamisele, mille me organiseerime ja ootan põnevusega teiepoolseid kommentaare ja ka järgmist kohtumist variraportööridega, aitäh! suur aitäh, ma lasin sellel arutelul üle aja minna, sellepärast et see on ilmselgelt ääretult oluline arutelu ja meil oli veidi lisaaega komisjoni eh, osakonna juht Hida Hõven on eh, ka täna hommikul siia kohale tulnud, suur aitäh kohale tulemast ja arutelu kuulamast, kas sa tahad omalt poolt ka kommenteerida seda teemat, palun? aitäh, ma teen väga lühidalt, sellepärast et ma tean, et teil on veel pikk päevakord eh, ees, aga ma tahaksin omalt poolt ka mõned märkused teha et aidata teid, kui te oma teksti kallal tööd teete mis puudutab läbipaistvust, eh, siis eh, ma tahaksin juhtida teie tähelepanu eh, olulistele uutele meetmetele, mille me oleme viimase kaheksa nädala jooksul vastu võtnud selleks, et kõik tekstid veebi üles panna. Te peaksite kõiki Euroopa osid ettepanekuid täiesti läbipaistvalt seal nägema, seal on ära toodud see, mida me tahame, seal on toodud üleüldised eesmärgid ära ja konkreetne õiguslik tekst on sea-, ka ära toodud, mille me oleme Ameerikasele esitanud. veebis on võimalik näha ka seda, et nende tehniliste tekstidega käivad kaasas ka äh, nii-öelda faktilehed, kus äh, on eh, selgemas ja lihtsamas sõnastuses ära toodud see, mida me tahame saavutada ma soovitan neid teile ja mis puudutab konsolideeritud tekste, siis INTA komisjoni ja teiste komisjoni asjaomastele saadikutele on ka juurdepääs tagatud äh, nendele tekstidele ja nüüd regulatiivkoostöö eesmärgid, see on äh, selle komisjoni äh, pädevuse oluline osa, kõigepealt midagi, mida paljud on öelnud, mitte keegi ei taha standardeid vähendada ei ameeriklased ega ka meie ei taha seda ja ei ole siin küsimuse all ka regulatiivautonoomsuse kadu. ja näiteks see, kuidas meie oma ühtset turgu Euroopas reguleerime ja see, mida me soovime USA-ga saavutada TTIP-i raames. TTIP-iga seoses on äh, tegemist sõltumatu koostööga ja äh, see tähendab seda, et peab olema soov koostööd teha äh, ja kui me jääme eristandardite juurde, siis tuleb sellega elada, aga eesmärgiks on vähendada kulusid, kui standardeid põhjendamatult dubleeritakse või saab talutöötajaga paremaid standardeid, kui Atlandi teisel kaldal on see edukaks osutunud. ja nüüd järgmine teema, see on väga oluline teema. meie tahame kaubanduse ja investeerimisvõimalused, eriti just VKE-dele, lihtsamaks muuta väikestel ettevõtetel on teise turule juurdepääs keerulisem ja see kõik kehtib ka ISDS-i kohta. väga keeruline on ette näha valitsuste vahelist tülide äh, lahendamise mehhanismi väikeettevõtete jaoks, äh, sest äh, see toob kaasa oma poliitilised ja muud tagajärjed ja mis nüüd puudutab hankeid, siis ka see puudutab selle komisjoni tööd siin siin on meie peamiseks eesmärgiks läbirääkimistel Ameerika Ühendriikidega see, et äh, Euroopast pärit pakkujaid koheldakse võrdselt äh, Ameerika osapooltega, seda on väga äh, keeruline saavutada, kuid siin on väga palju kaalukausil. ja lõpetuseks kommenteerin ISDS-i ennast Äh, ma võtan arvesse selle, mida raportöör ütles äh, selle kohta, et see on tegelikult teise komisjoni pädevusalas, aga teie saadikutena omate kindlasti vaateid selles äh, küsimuses, ma olen seda viimastel nädalatel ka näinud ja ma tahaksin soovitada teile omalt poolt seda raportit, mille meie oleme koostanud, kus me oleme välja toonud need küsimused, mis puudutavad tulevast tööd ja tulevasi arutelusid selle kojaga siin, kuidas ISTS-i instrumendiga edasi liikuda, sest et tegemist ei ole binaarse küsimusega, tegemist peab olema sellise täpsema aruteluga, mis tugineb sellele, et milline on äh, ISTS-i instrumendi viimane versioon, see on Zeta lepingus ära toodud ja komisjoni raportis, äh, mis äh, jaanuari esimeses pooles ka ilmus, on ka see teemat puudutatud, kui kõiki need aspektid kokku tuua, siis on hea alus aruteludeks selleks, et otsustada, kuidas Mm, oleks võimalik äh, erinevaid äh, aspekte tasakaalustada, mis kõik on väga reaalsed, loomulikult inimestel on erivaated, äh, erinägemused asjadest, me mõistame seda, aga me tahame keskenduda just asja tuumale selleks, et meil oleks informeeritud arutelu järgnevatel nädalatel, sellepärast et varakevadel ma loodan, et me jõuame parlamendi, nõukogu ja komisjoniga ühis äh, arusaamale sellega seoses, kuidas ISTS-i aruteluga edasi liikuda. sest et see ei puuduta mitte ainult TTIP-it, vaid äh, ka muud, see on nüüd Euroopa Liidu pädevused Lissaboni leppega seoses ja seetõttu me peame seda vastutust nüüd kandma ja vaatama, kuidas seda tööd teha. me peame mõistma, et teema on väga delikaatne ja et inimestel on erinevad seisukohad sellega seoses, aitäh! aitäh! ja nagu ma ütlesin, siis eh, jah, me oleme läinud selle teemaga üle aja, aga ainult seetõttu, et tegemist on ääretult olulise teemaga. järgmiseks punktiks meie päevakorras on Liisa Jaakonsaari eh, arvamus, eh, mis puudutab ehm, Euroopa avaliku administratsiooni ettevõtete ja kodanike mm, koostalitusvõime lahendusi ja annangi nüüd sõna ettepaneku tutvustamiseks Äh, vabandan, äh, ma oleks pidanud võib-olla meelde tuletama teile seda, et muudatuste esitamise tähtaeg äh, Tita Švansova arvamuse küsimuses on kahekümne viies veebruar ja ma olen nõus sellega, et tõesti ajakava on väga äh, kiire, meil palju aega ei ole, aitäh. Are we ready? kas me oleme valmis? okei okay., with apologies we just been ma väga vabandan, me oleme siin jah, natukene toimetanud. aga igal juhul nüüd koostalitus lahendused Euroopa avalike administratsioonide küsimuses, juhtkomisjon on ITRE komisjon ja meie oleme seotud komisjon vastavalt reeglile viiskümmend neli ja komisjon esindab, esitab oma raportit äh, Ähm, tervitan ka proua Ingestaadi komisjonist, tere tulemast! ja äh, see esitlus äh, on ka e-miitingu äh, raames veebis kättesaadav. suur aitäh, proua esinaine, raportöör, parlamendisaadikud, mul on väga hea meel siin täna olla selleks, et rääkida teile siin ISA e programmist. mina olen ärilahenduste valdkonnaga seotud inimene oma peadirektoraadis. kõigepealt nüüd koostalitus ja mida see tähendab? Euroopa Komisjon on kahe tuhande kümnendal aastal defineerinud äh, kuus talitust oma vastavasisulises teatises ja äh, see tähendab seda, kuidas kaks erinevat üksust panna koos toimima ja olulist infot vahetama ja see kõik on väga lihtne. ja mida see kõik äh, meie jaoks endast siis kujutab? see tähendab seda, et me tahame avalikke teenuseid luua, mis vastavad teatud põhi, põhimõtetele. siin vasakul pool on need ka ära toodud põhimõtted on sellised, et tuleb andmeid esitada ainult üks korda, siis on ühtne kontaktpunkt, siis vaikimisi digitaalne elektrooniline teenus ning end-to-end -end teenused, mis kombineerivad rohkemat kui ühte avalikku teenust ja kui äh, need põhimõtted on äh, täidetud, siis me tagame äh, avalike teenuste vahelise suure koostalitluse, me parandame infovahendust ja me jagame haldusega seotud infot suurtele rühmadele. siin paremal pool on näha, et see kõik toob kaasa parema otsuste langetamise, parema teenuste pakkumise, me loome rohkem e, võimalusi ettevõtetele, sellepärast et Äh, see kõik mängib majanduses väga olulist rolli ja viimaseks, ja see on ka väga oluline, on kodanikel oluliselt lihtsam juurdepääs avalikele andmetele koostööharidus äh, on äh, mm, alates üheksakümne viiendast aastast komisjoni äh, jaoks olnud prioriteet, kus loodi esimene idaprogramm. me oleme hiljem ka erinevaid programme näinud ja me oleme näinud ka, et väga palju on vaja veel ära teha, aga me oleme näinud ka esimesi tulemusi ja sellepärast oleme megi nüüd ISA ähm, kaks programmiga välja tulnud, see on nii-öelda jätkuprogramm selleks, et tegeleda uute väljakutsetega koostalitusmaastikul Euroopas. ja ISA kaks võeti komisjoni komisjoni poolt vastu kahe tuhande neljateistkümnenda aasta juunikuus. Äh, sellel programmil on ühtse eesmärgi lähenemine, nagu ka sellel eelneval mm, programmil. Äh, see peab töötama välja koostöötuslahendusi, mis lihtsustavad äh, vahetusi Euroopa Liidu avalike haldussüsteemide vahel ja ka ettevõtete ja kodanike ja asutuste vahel, nemad on siis kaudsed kasusaajad ja see on väga oluline eh, lisand selles uues programmis ja mm, reguleerimisala me oleme ka laiendanud, nagu eelneva programmigi puhul eh, määratakse sinna ära, luuakse eh, piiramatu kasutusalaga koostööõiguslahendusi ja see võimaldab elektroonilise avalike teenuse pakkumisi, mis toetavad Euroopa Liidu poliitikat ja tegevust tegevuste ellurakendamist ning see konsolideerib, edendab ja laiendab eh, ISA tegevusi kuid lisaks sellele eh, on see ka lahenduse inkubaatoriks selleks, et eh, muuta lahendused küpsemaks seniks, kuni nad saavad liikuda edasi teenuse pakkumiskanalitesse. ja see on avatud ka teenustele, mis on juba toimivad, kuid Äh, mida praegu äh, hoitakse paigal enne, seni kuni nad saavad äh, liikuda siis teenuse pakkumiskanalitesse. ja meil on siis ühtse lähenemise programm, seda ähm, toetavad erinevad operatiiveesmärgid programmi tegevuste näol ja need on näitusoperatsioonid ja öö, ähm, olemasolevate piiriüleste öö, ähm, süsteemide kasutamine, lisaks sellele Äh, uute äh, sektoriüleste või piiriüleste äh, lahenduste kasutamine, edendamine. lisaks sellele IKT ähm, mõjude hindamine Euroopa Liidu seadusandluses nagu isagi puhul, kuid uueks on seadusandluslünkade hindamist, mis takistab koostalitlust Euroopa avaliku haldussüsteemide vahel ka EIRA on uus äh, asi äh, siin programmis, äh, see on referentsarhitektuur ja ka EICAD, mis on kartograafia lahendus, mida on ka võimalik siis kasutusele võtta meil kõigil on ka, mm, on ka see, et me hindame äh, olemasolevaid standardeid ja see on ka ISO kaks äh, oluliseks osaks ja lisaks sellele siin töötatakse välja ka mehhanisme, mis mõõdavad ja kvantifitseerivad äh, koostööletuslahenduste mm, olulisust ja hüvesid, et tagada, et need lahendused tõesti ka kasu toovad. ja Ähm, programm äh, on pideva seire all ja tulemused, äh, seire tulemused on kõigile kättesaadavad veebipõhiselt, äh, toimub vahehindamine ja lõpphindamine, mis ka sellele kojale siin edastatakse. meil on erinevaid indikaatoreid, mis on seadusloome ettepanekusse kaasatud selleks, et mõõta hinnata programmi väljundeid ja nende indikaatorite hulgas on ka indikaator, mis puudutab koostöölahenduse eh, võimaldajaid, see kõik on väga operatiivne ja niimoodi me saame tagada selle, et need tegevused, mida programm rahastab, toovad tõesti kvantitatiivseid eh, hüvesid ja see on meie jaoks väga-väga oluline. siin teete slaidi, mis puudutab eh, rakenduseelarvet see puudutab viit aastat, see programm on viieaastaseks perioodiks ette nähtud ja see on pandud vastavas, vastavusse MFF-iga. sada kolmkümmend üks miljonit eurot on ette nähtud. ja iga-aastane eelarve on umbes kakskümmend kuus miljonit eurot keskmiselt ja see on umbes sama suur kui praegusel lisaprogrammil ja see tagab selle meetmetega sujuva ülemineku uuele programmile ja nüüd poliitiline kontekst miks see kõik nii oluline on? avalik sektor on Euroopa majanduses väga oluline mm, osaleja ja eh, see on seotud ka näiteks finantskriisiga. Eh, umbes pool Euroopa SKT-st on avaliku sektori poolt eh, loodud ja kakskümmend viis protsenti inimestest on seal sektoris tööl ning avalikud hanked moodustavad üheksateist protsenti Euroopa SKT-st ja seetõttu on e-hanked ääretult olulise tähtsusega see võib äh, tähendada suuri rahasummasid liikmesriikide jaoks. Äh, komisjoni pädevus äh, avalikes süsteemides ei ole nii tugev, kuid on väga palju Euroopa Euroopa Liidu poolt tulevaid olulisi algatusi, mis kas otseselt või kaudselt mõjutavad avalikku sektorit ja need äh, algatused on Euroopa kaks tuhat kakskümmend, äh, digitaalne ühtne turg, äh, Euroopa digitaalagenda ja iga-aastased ähm, majanduskasvu aruanded, Euroopa majandusjuhtimise poolaasta ja ähm, see näitab seda, et on väga selge poliitiline stiimul selle kõige edendamiseks Euroopa avalikus sektoris. ja siin slaidil on ära Äh, toodud uuring, mis näitab, kui palju aega on võimalik säästa, äh, kui teenuseid elektrooniliselt pakkuda ettevõtetele ja tarbijatele ja need on siin äh, ümber arvutatud SKT säästuks Maailmapanga tabelite põhjal ja need tulemused on täiesti hämmastavad, siin näiteks, näiteks Belgia äh, kui äh, avalikud teenused oleksid koostöötusvõimelisemad, äh, suudaks säästa kaks koma äh, kolmkümmend neli miljardit, Prantsusmaa kaksteist koma kaheksa miljardit eurot, me räägime kohutavalt suurtest summadest siinkohal. ja need on ainult mõned näited selleks, et illustreerida seda juttu siin Äh, kui kõik need hüved on nii selged, siis miks me ei ole veel äh, oma eesmärgini jõudnud, mis on takistused, mida tuleb veel ette võtta, poliitiline tahe on äh, olemas, olemas, kasud on selged, tehnoloogia on olemas, aga siin on üks näide, näiteks Rootsi. see on üks Euroopa Liidu edukamaid riike IKT kasutuses ja interneti kasutuses, üheksakümmend kolm protsenti majapidamistest omab internetiühendust, seitsekümmend kaks protsenti Äh, üksikisikuid kasutab äh, Internetti selleks, et äh, avaliku sektori asutusega suhelda, aga kui me räägime näiteks eeltäidetud vormide tagasisaat-, misest kodanike näiteks maksuküsimustes, siis see on see näitaja vaid nelikümmend kuus protsenti ja see tähendab seda, et avalik sektor ei suuda ära kasutada seda andmestikku, mis on selleks, et end-to-end teenuseid rohkem äh, kodanikele pakkuda, mis muudaks kodanike elu lihtsamaks ja see tähendab seda, et äh, taristu pakkumine ei ole lahendus iseenesest, ka digitaalne olemine ei ole lahendus iseenesest, sest äh, digitaalseid teenuseid sageli pakutakse ad hoc baasil ja nii-öelda vaikimisi ja see tähendab seda, et me peame nägema tervikpilti selleks, et välja kujundada mm, ja ähm, pakkuda tõesti neid teenuseid, mis on koostöövõimelised algusest peale ja seda sõltumata sellest äh, alustaristust. see tähendab seda, et meil on vaja äh, ühtset lähenemist koostalitlusküsimuses Euroopas. me oleme tahtnud siin välja tuua ka kolme eri lahendusega slaidi äh, ja Te kõik äh, teate, et äh, need on väga olulised, siin on ju Europe, Solvit ja IMI. E e. äh, ma ei hakka siin üksikasjadesse laskuma, aga te näete, et need on järjest edukamad, need on tüüpilised näitajad piiriülesest ähm, koostalitusteenustest ja ka ISA toetab neid ja nüüd viimane slaid ja lõppsõna selle teema kohta. me leiame, et see on äh, võtmetähtsusega, kui me räägime ähm, teenuste pakkumisest äh, veebipõhiselt see on alus teenuse pakkumiseks, see on koht, kus luuakse vajalikke vahendeid, koostalituse küsimus läheb IKT-st kindlasti kaugemale, see mõjutab ka poliitilisi otsuseid ja seda, kuidas meie avalikke äh, asutusi struktuuritakse, struktureeritakse, kuidas andmeid edastatakse, selleks et edukad olla, peame me restruktureerima oma need avalikud asutused ja see kõik nõuab selgesõnalisi poliitilisi otsuseid ja eesmärke. selleks, et teenused oleks omavahel ühendatud, peab koos talitusküsimust arvestama teenuste väljatöötamisse juba päris algusest alates ja siin saab ISA kaks meid aidata, aitäh! Thank you for your presentation, which is aitäh selle ettekande eest mis on ka digitaalselt meie internetileheküljel kättesaadav, ma loodan, et kõik on võimelised seda sealt kätte saama, nüüd saab sõna proua Jaakonsaari, meie raportöör. kiitoksia, arvamuse puhejuhataja ja komisjon edu. aitäh, esimees, aitäh komisjoni esindajale väga selge ettekande eest. digitaalagenda on sõna, mis on kõigi huulil. tegemist on komisjoni ühe põhilise prioriteediga ja see on ka osade liikmesriikide üks põhilistest prioriteetidest. tehnoloogia liigub väga kiiresti edasi ja mõned inimesed ei suuda mõista, mis toimub fragmenteeritud võetud Euroopa digitaalagendas, mis on jaotatud erinevateks programmideks. volinike kolleegium ise on samuti segaduses selles küsimuses ja seal on ka pädevusvaldkondade kattuvust. ma arvan, et siin peaks olema teatud koordineeritus, ma arvan, et Euroopa Parlamendis on IMCO komisjon, ideaalne komisjon selle koordineerimisülesande läbiviimiseks, selleks, et seda küsimust ei vaadeldaks ainult tehnilisest aspektist. väga kahju, et meil oli nii pikaajaline pädevusvaldkonnaaalaline sõda IMCO ja IN-, INTA komisjoni vahel, kuid siin teemas on neil kahel komisjonil jagatud vastutus nüüd ja ma arvan, et see on hea lahendus. see küsimus, mis meie ees on samuti tehniline, kuid see ei ole põhjus meelt heita, ma arvan, et me peaksime nägema siin ühisturu potentsiaali, olen sellega siinkohal komisjoniga nõus ma olen nõus sellega, et me ei saa lubada endale läbikukkumist. me oleme kaotanud väga palju aega, oleme lasknud raisku jõupingutusi, aega ja kulutanud nende inimeste närve, kes on püüdnud seda tööd teha. mul on hea meel, et ISA kaks on nüüd laiendatud ka tarbijatele ja siin mainiti ka kodanikke ja kodanike perspektiivi. see on parem kui mitte midagi, isegi kui kodanikke ainult mööda minnes mainitakse. ja muidugi lõppkokkuvõttes mõjutab kõik kodanikke ühel äh, või teisel moel. kuid ma arvan, et äh, kodanike perspektiiv ja IT-ettevõtete perspektiivi tuleks rohkem arvesse võtta. meil on väga suur ajasurve, selle teemaga tuleb kiiresti lõpule jõuda. ISA üks programm on jõudmas lõpule ja me teeme suuri jõupingutusi, et äh, tihedast ajakavast kinni pidada. kuid tahaksin siiski komisjonile öelda, et komisjon peab demokraatia põhimõttest kinni pidama ja mitte püüdma seda iga hinna eest läbi suruda. meil on vaja arutamiseks aega. samas tunnistan, et äh, ka parlament on süüdi, sest äh, see jagelus kahe komisjoni vahel on palju aega raisanud. ma tahtsin küsida ka komisjoni esindaja käest äh, põhilise idee kohta, mis siin on. kus jookseb selle komisjoni ettepaneku piir, kas tegemist on ainult tehnilise sammuga, kas tegemist on rahajaotusega ja ressursside jaotusega spetsiifilistele programmidele või kas komisjon näeb ISA kaks programmi millegi äh, laiema mõjulisena. kas te võiksite natuke konkreetsemalt äh, selgitada, milline võiks olla riigiasutuste, ettevõtete ja kodanike vaheline koostalitlus? ma tahaksin ka kuulda täpsemat selgitust selle kohta, kuidas komisjon kavatseb ressursse jaotada kuidas neid otsuseid langetatakse? Te teate, et kõige rohkem häirib mind TTIP ja selle puhul tuleme kogu aeg selle küsimuse juurde tagasi, miks see on äh, digitaalpeadirektoraadi all, loomulikult on siin teatud koostöö teiste programmidega, kuid kas te võiksite Äh, olla konkreetsemad, äh, milline on seos selle programmi ja näiteks Euroopa ühendamise programmi vahel? kes on siis lõppkokkuvõttes vastutav, ma arvan, et see on väga asjakohane küsimus, aitäh. aitäh, Eva Panova, Rahvapartei aitäh, esimees, kõigepealt tahaksin tänada komisjoni väga põhjaliku ettekande eest ja tahaksin tänada ka raportöör proua Jaakon Saarit tema kommentaaride eest. me oleme temaga ka ühenduses ja me teeme kindlasti väga suure heameelega tema ja tema meeskonnaga tööd ja samuti teeme koostööd härra Booniga, ITRE raportööriga. eile oli Rahvaparteil ühisturu teemaline kuulamine, kus viitasime asjaolule, et ehitame üles e-valitsuste süsteeme, mis on määrava tähtsusega digitaalse ühtse turu lõpule viimiseks ja isegi proua Pinkovska ütles, et see on üks võtmeelementidest digitaalse ühtse turu puhul. ma tahtsin viidata siin neljale aspektile, esimene küsimus on, kuidas me saame programmist kasu lõigata kodanikena, siin on positiivseid näiteid, nagu näiteks Rootsi, kuid isegi Rootsi, kus on üks kõige laiemaid interneti levikuid, Äh, isegi seal kasutab ainult nelikümmend kuus protsenti e-riigi teenuseid. seega tekib mul küsimus, kuidas tõsta kodanike ja ettevõtete usaldust e-lahenduste osas. samuti arvan, et äh, ISA kahe poliitiline aspekt on ähm, äh, küsimuseks. kindlasti on see hästi läbimõeldud programm ja me oleme kõik ühel nõul, et hästi toimivad e-valitsuse süsteemid säästavad kodanike aega ja raha, kuid ma ei ole kindel, et meie kodanikud sellest tegelikult teadlikud on. ma arvan, et ette nähtud rahastus ISA kaks programmile perioodiks kaks tuhat kuusteist kuni kaks tuhat kakskümmend on nagu ma mäletan, sada kolmkümmend üks eh, miljonit eurot ja see tundub suure summana, ma tahtsin küsida, milline on plaan suurendada kommunikatsiooni osa selles programmis selleks, et jõuda kodanikeni ning kas on sihtpärane kommunikatsioonistrateegia olemas, kuidas me tõlgime selle tehnilise teksti arusaadavaks kodanike jaoks? ma mõtlen siin ka selle peale, et võib-olla mõned äh, minu kolleegidest, kes siin praegu on, äh, oleksid valmis läbi viima kohtumisi valijatega valimisringkondades, võib-olla saavad nad olla osaks sellest kommunikatsioonist. me peaksime kindlasti tõstma teadlikkust selle programmi kohta läbi konkreetsete näidete. tahaksin rõhutada ka VKE-de rolli, tegemist on millegagi, mis on murettekitavalt puudu siit tekstist, hoolimata sellest, et äh, VKE-d lisati pealkirja, nii et sellest oleks kasu nii ettevõtetele kui kodanikele, kuid ma tahaksin siin rõhutada VKE-de rolli olulisust arvan, et rohkem tuleks tähelepanu pöörata avalike andmete kasutatavusele, et nad oleksid kättesaadavad ettevõtetele ja kodanikele. VKE-d on oluliseks turuosapooleks, kes kannatavad kõige rohkem majanduskoormuse all. me peaksime lahenduste väljatöötamisel ja programmi hindamisel meeles pidama, et me ei räägi ettevõtetest üldiselt, vaid peaksime neist rääkima konkreetsemalt. ma olen nõus ka ESA kahe varajase hindamisega ja seda mitte ainult ESA kahe komitee, vaid ka Euroopa Parlamendi poolt. ja viimaseks tahtsin mainida võrguneutraalsust, see on veel üks küsimus, millele tuleb edasist tähelepanu pöörata teksti, tekstis äh, tehnoloogia ja võrgu neutraalsus on väga tähtsad küsimused. Need olid siis kõik minu märkused. ma olen väga positiivselt meelestatud selle programmi kiire väljaarendamise ja rakendamise osas kahe tuhande viieteistkümnenda aasta lõpuks, nii et me ei kaotaks neid eh, tulemusi käest, mis on saavutatud ISA programmi kaudu. aitäh! aitäh! ma olen seda küsimust äh, omalt poolt variraportöörina käsitlenud äh, ECR-i nimel. inimesed küsivad, miks me selle küsimusega tegeleme? sellepärast, et me tahame tagada parimaid avalikke teenuseid, mis toimiksid tõhusalt kahekümne esimese sajandi majanduses ja et me otsiksime uusi lahendusi, liiguksime edasi tulevikku ning tagaksime kõikjal Euroopas kodanikele, et neil on ligipääs avalikele teenustele ka turvaliselt tagatud. ja see on meie eesmärk. koostalitlusvõime on üks võimalus sinna jõuda, kuid koostalitlus ei ole eesmärk iseeneses. eesmärk on tagada parimal viisil digitaalsuhtluse ehm, hea mõju avalikele teenustele. sellepärast me püüame siin läbi viia kõikjal Euroopas eh, digitaalset üleminekut see üleminek on muidugi suureks väljakutseks juba riiklikul tasandil, nii et Euroopa tasandil on selle, see veel suuremaks väljakutseks. paljusid avalikke teenuseid pakutakse riiklikul tasandil ja seal on võimalus korraldada kommunikatsiooni ja koostalitlust. see on esimeseks sammuks. Euroopa tasand on osa sellest, kuid ainult osa nii et siin on oluline lähtuda visioonist ja seda me püüame ka saavutada. ma arvan, et on väga oluline, et meil oleks tarbijale ja nõudlusele keskendunud lähenemine. viimane kõneleja mainis mitte ainult tarbijaid, vaid ka VKE-sid, kes on samuti tarbijate hulgas. me peaksime seega lähtuma nõudlusest ja tarbijate soovidest, mitte ainult keskenduma piiratud arvule piiratud teenustele, vaid tagama selle, et me loome platvormi, mida on võimalik laiendada ja mis ei oleks piiratud. seda kõike meeles pidades, et peame lähtuma eelkõige tarbijatest ja nõudlusest, on kahetsusväärne, et ei olnud konsultatsioone sidusrühmadega enne selle ettepanekuga välja tulemist. ma tean, et te ütlete, et tegemist on isa kahega, mitte isaga, tegemist on jätkuettepanekuga, mitte uue ettepanekuga, kuid ma arvan, et konsultatsioonid oleksid siiski olnud kasulikud ja siin oleks vaja olnud põhjalikumat hindamist. tegemist on tarb-, tegemist on maksumaksjate rahaga, nagu öeldud, mida siin äh, kulutatakse ja me peame riiklikul ja kohalikul tasandil tagama, et me saame sellest programmist võimalikult palju kasu just nendes kohtades on kõige rohkem potentsiaali. Need olid siis minu esialgsed mõtisklused ja olen valmis äh, kolleegidega seda küsimust edasi arutama Äh, härra Kuuga. aitäh, proua Jaakonsaari, et te olete meie raportööriks ja ootan rõõmuga koostööd variraportööriga ja turujärelevalve äh, ametid on kindlasti ka seda infot omavahel jaganud. mul on küsimus komisjonile, kuidas siis ISA kaks parandab turujärelevalvet, väga huvitav oleks ka seda teada saada mina ootan siin rõõmuga igal juhul tulemusi ja meie koostööd. see oli kindlasti väga selge, järgmist kõnelejat kahjuks ei ole vist meil siin, kas keegi soovib veel sõna selle kohta võtta? proua Kallas. Thank you um,. Yes um,, I also. aitäh. ka mina arvan, et ISA programm on oluline element, et arendada e-haldust kõikjal Euroopas samuti on oluline, et äh, ISA programm loob silla erinevate e-lahenduste eesmärkide vahel, mida äh, liikmesriigid peavad täitma näiteks e-toll ja e-hanked. üks äh, oluline punkt on veel see, et e-lahenduste arendamine äh, ja tõhustamine käib käsikäes selle süsteemi turvalisemaks muutmisega, nagu Eva Panova juba ütles, peavad kodanikud süsteemi usaldama. Nad peavad olema teadlikud, et nende võrgus kättesaadavad andmed on turvalisemad kui paberil seega on väga oluline, et isa mängiks äh, oma rolli, äh, innustades liikmesriike pakkuma välja lahendusi, mis kaitsevad andmeid ja äh, kodanike andmeid läbi andmete krüpteerimise. ja see peab olema tagatud läbi meie enda süsteemi. samuti arvan, et küsimus, kuidas seda programmi avalikkusele nii-öelda maha müüa, on äh, küsimus, mille vastuseks on äh, ühe akna lahendus, see tähendab, et äh, kodanik peab oma andmed esitama ainult üks kord ja mitte mitu korda. samuti on oluline, et mitte kõik e-lahendus e, e-lahendusi ei tule üles ehitada nullist, näiteks Eestis on turvaline süsteem e-maksete tegemiseks. nüüd aluseks, millele ehitati üles e-riigi süsteem ja ma arvan, et usaldus on äh, võtmeelemendiks, äh, millest lähtuvalt inimesed e-lahendusi rohkem kasutavad. kuid äh, Ehm, inimesed, kes eh, siis eh, tarbivad avalikke teenuseid, eh, peavad olema kindlad, et e-teenused on kindlad. aitäh. Ehm, ehm, me vastame teie küsimustele kindlasti ma tulen ähm, ka kahepoolselt teie küsimuste juurde tagasi, et neid täpsustada, kuid vastuseks raportöörile äh, kommentaari, vastuseks kommentaarile, et pädevus on laiali pillutatud äh, erinevate programmide vahel ja et Äh, siin saaks äh, teha IMCO koordineerimistööd. me teeme seda tööd ka omalt poolt ja oleme teadlikud sellest, et seda tööd tuleb teha kõikides komisjoni teenistustes. mõnikord on tõesti olnud raske aru saada, kes mida teeb ja kuidas seda tööd ühiselt koordineerida. praegune komisjon on ideaalne võimalus seda probleemi lahendada, sest rõhutatakse koostöö rolli. meil on kaks tugevat asepresidenti, kelle jaoks on kohtalitlus olulisel kohal. meil on ka koordineerimisrühm, mis katab erinevaid avaliku sektori moderniseerimise aspekte. ja me liigume selle tööga igapäevaselt edasi see on midagi, mis aitab koordineerimisele kaasa. tahtsin rõhutada siin seda koostöö rolli olulisust mis äh, puutub isa ja Sefi vahelist koostööd äh, ja sellevahelist seost, siis isa tugineb sellele, mida Sefi sisse viiakse. Äh, seega need kaks programmi ei kattu, kuid nad on tugevalt ühendatud. isa on, mm, luuakse teatud ähm, plokkide kaupa ja siis viiakse CEF-i üle, nii et tegemist on vastastikuse toimimisega, mingisugust kattuvust taga ei ole, me töötame CEF-i talitustega tihedalt koostöös ja CEF-iga äh, töötavad ka äh, digitaalpeadirektoraadi inimesed, nii et äh, meil on väga hea side olemas. digitaalne ühtne turg tegemist on äh, tähtsa osaga koostalitlusest. koostalitlus on enamik tuleviku digitaalse ühtse turu algatuste alustalaks. me oleme sellest komisjonis väga teadlikud, nii et me arvame, et tegemist on olulise aspektiga. mõjuhinnang. täiesti korrektne on see, et me ei ole mõjuhinnangut läbi viinud, sest tegemist on eelneva ISA programmi jätkamisega. me oleme teinud eelhinnangu selleks, et äh, kujundada uut programmi välja. oleme läbi viinud ka mitmeid äh, ametlikke ja mitteametlikke konsultatsioone selleks, et äh, otsustada, milline peaks olema uue programmi sisu. seega on küllalt palju tööd juba ära tehtud, hoolimata sellest, et tegemist ei ole formaalse mõjuhinnanguga. mõjuhinnangu eesmärgiks on välja tuua probleeme ja vaadata, kuidas neid kõige paremini lahendada. meie oleme valinud siin teise hindamismeetodi, vaadates, kuidas äh, jätkata eelnevast programmist lähtuvalt. samuti oleme teinud isa vahehindamise, mis andis isa kahe programmi suure panuse. turvalisuse kohta. see küsimus äh, tõstetati mitu korda siin. tahaksin öelda, et isa programm on iseenesest kooskõlas ähm, äh, määrusega neli tuhat kaks tuhat üks ja siis meil on kõikvõimalikud uuringud, mis on programmi raames läbi viidud, mis tagavad selle, et äh, programm on kooskõlas andmekaitsereeglitega algusest peale. seega mm, on äh, turvalisus algusest peale sisse kirjutatud programmi samuti on juhised avalikule sektorile ette nähtud, nii et tagatakse, et ka praktiliselt tagatakse andmekaitse erinevate lahenduste puhul. nii et me võtame kõiki neid aspekte algusest peale arvesse liikmesriigid rakendavad programme läbi erinevate lahenduste, kuid meil on neile ette nähtud suunised, mis tegelevad andmekaitse küsimustega. nüüd annan sõna kolleegile, kes räägib kommunikatsiooni aspektist. jah, mis puutub kommunikatsiooni, siis tahaksime teile öelda, et meil on äh, selle mm, praeguse programmi raames konkreetne tegevus ette nähtud selleks, et teavitada ettevõtteid, äh, avalikku haldust ja kodanikke programmi tulemustest. see tegevus jätkub ka ISA kahe raames. see ei ole küll väga suur osa eelarvest, umbes üks miljon aastas, mis on ette nähtud kommunikatsioonile ja me ise anname aru, et kommunikatsiooni vallas on vaja rohkem ära teha. me peaksime konkreetselt rääkida rohkem just koostalitlusest, tegemist on mõistega, mida lõppkasutajad võib-olla nii lihtsalt ei mõista. me räägime äh, lahendustest, mis äh, mõjutavad äh, pigem vahendajaid kui lõppkasutajaid loomulikult oleme väga palju ära teinud, oleme teinud lihtsaid videoid, püüame lihtsate sõnadega sõnumit edastada, tegemist on jätkuva tööga ja pöörame sellele suurt tähelepanu. praegu on ettevalmistamisel uued videod, mis saadetakse laiali enne praeguse programmi lõppu kõikidele riigiasutustele ja mis avaldatakse liikmesriikides ka kohalikus meedias aitäh kolleegidele, kes meiega on ühinenud, me oleme umbes pool tundi oma ajakavast maha jäänud, sest meil oli väga põhjalik arutelu TTIP teemal. minu meelest oli see oluline arutelu pidades, et kolleegidel oli väga palju öelda. kas raportöör soovib paari punkti veel kiiresti kommenteerida? kõigepealt ühes Soome ajalehes Äh, olid suured kallid reklaamid, mis äh, reklaamisid komisjoni digitaalset agendat, aga need äh, olid väga halvasti koostatud reklaamid, need olid väga halvasti koostatud ja neist oli raske aru saada ja kodanikeni see sõnum ei jõudnud ja Ähm, kuidas on niimoodi võimalik sõnumit edasi anda, variraportöör just rõhutas, et ähm, väga keeruline on tarbijaid informeerida sellest programmist äh, ja seda, kuidas ähm, ametiasutusi digitaliseerimise abil oleks võimalik parendada Äh, kuid komisjon äh, viib läbi uuringuid selles koha, selle koha pealt, samas on Euroopas üllatavalt palju inimesi, kes ei oska isegi lugeda, on ka üllatavalt palju inimesi, kes ei oma näiteks arvutitki, kes ei suudagi selliseid äh, avaliku sektori teenuseid kasutada ähm, näiteks äh, taotlus kooli äh, minekuks äh, või muud sarnased taotlused, see kõik tähendab seda, et paljud inimesed ei saa neid absoluutselt kasutada, jäävad kõrvale ja nüüd me peame ka uurima seda teemat, et kui, kui ulatuslik see probleem on ähm, proua Kallas mainis ka üht-teist andmekaitse küsimustes. valiokunnale ja tunnetusti libevaliokunta pere. ja parlamendis on tegemist libekomisjoniga kes on selles valdkonnas pädev. ma olen kindel, et ka libekomisjon kaalub seda lähemalt. järgmisel nädalal Strasbourgis on meil ette nähtud üheteistkümnendal veebruaril arutelu variraportööridega, kus räägime raporti ettepanekust ja eesmärk on viimistleda see lõplikult kolmandaks märtsiks. aitäh kõigile huvitava arutelu eest! Thank you um.... suur tänu. ja järgmine päevakorrapunkt on Antonio Lopesi äh, raport, mis puudutab siis köisteesid. ja ma annan sõna kohe raportöörile, aitäh. Thank you uh,. Dear, excuse me um,, queridos colegas. kallid kolleegid kõigepealt äh, sooviksin öelda selle raporti kohta järgmist. ma tahaksin pikalt tänada, sest tegu on äärmiselt tehnilise ähm, raportiga, siis äh, vajasin ma paljudest äh, käest abi, eriti Nova käest, kes tegi tõesti suurepärase töö ära, ta esitas häid muudatusettepanekuid ning koostöö Euroopa Komisjoniga äh, Äh, proua Isabel Kerraga olid äärmiselt äh, äh, kasulikud, nad andsid meile vajalikku tehnilist informatsiooni, eriti kuna see on oluline ühe, ühe huvigrupi jaoks, kellest ma räägin samuti hiljem, samuti tahaksin tänada Astridit nagu ma ütlesin, tehnilistes küsimustes on samuti erinevaid valikuid, meil on esitatud nelikümmend kaks muudatusettepanekut, mõnd-, mõnest neist rääkisin äh, enne ja mõnest räägin variraportööridega kahekümne neljandal veebruaril. sooviksin esile tõsta mõningad muudatusettepanekud, mis äh, minu meelest oleks, äh, vääriks mainimist. kõigepealt äh, kolmandal detsembril äh, toimunud kohtumisel sai selgeks, äh, et on vajalik välja töötada uus strateegiline ähm, raamistik turu järelevalveks. lisaks sellele tegin ettepaneku aseesimees, meie esimees ähm, Eh, Vicky Fordile, Katrin Steilerile ja eh, samuti ka eh, mõningatele teistele, kinnitamaks kaks muudatusettepanekut, millel, mille eesmärk puudutab ja rakendusmääruseid. samuti oli oluline äh, Eh, esitada meie arvamuse komisjonile nõukogule eh, eh, ja sellega samuti osales meie töös meie õigusteenistus ja ma osut-, olgustas, otsustasin, et rakendusmäärusega ma esialgu ei tegele, praegu on see muudatusettepanekud seitsekümmend üheksa ja kaheksakümmend kinnitatud ja ehm, teiseks, üks äh, Prantsuse äh, huvigrupp äh, andis meile märgu arutelu kohta pidurdussüsteemide kohta köisteede puhul. tegu on ma-, ühest küljest majandusliku ja teisest küljest poliitilise küsimusega, võttes arvesse, et praegune määrus ei luba ettevõtte, ühe ettevõtte tehnilist edast arengut, soodustades teisi. ning Euroopa Komisjoni Äh, toetusel suutsime välja töötada sellise teksti, mis respekteerib tehnoloogilist neutraalsust ja luba, võimaldab kõigil äh, turu äh, osalejatel edasi arendada oma tehnoloogiaid ja neid omavahel konkureerima panna. esitasin koos proua Sarasnovaga muudatusettepaneku kaheksakümmend kolm ning siin on ka veel üks muudatusettepanek, mille esitasid prantslased kolleegid, keda täna siin ei ole kuid äh, räägin loomulikult äh, ka neist, juhul kui on vaja kompromissmuudatusettepanek esitada, muidugi juhul, kui äh, et peetakse kinni, garanteeritakse tehnoloogilise neutraalsuse printsiip. ravimaport Lucy Anderson esitas peaaegu pool muudatusettepanekutest ning mul oli temaga isiklikult neist muudatusettepanekutest võimalik rääkida ning sooviksin neist esile tõsta äh, enamat eh, eh, informatsiooni tarbidele, samuti ka veebilehekülje kasutusele võtmine, kui see võimalik on ning samuti ka Euroopa eh, Liidu Euroopa Liidu poolset kinnitust sooviksin tänada Äh, kõigi kommentaaride, selgituste eest äh, ning äh, samuti ka muudatusettepanekute eest, võtan need arvesse võimaluse korral ning valmistan nende abil ette ka kohtumist variraportööridega kahekümne neljandal veebruaril. Thank you, Lucy Anderson. ja nüüd saab sõna Lucy Anderson, palun. suur tänu, suur tänu kõigile neile, kes on osalenud selles töös raportöör on teinud väga hea töö ära, see ei ole sugugi mitte kerge olnud tehnilistel õiguslikel küsimustel ja samuti ka eh, lobitegevusega seoses, millega, nagu Antonio ütles, oli vaja samuti tegeleda. ma kuulasin eh, väga eh, tähelepanelikult kõigi asjapoolte ehm, mõtteid ära, ta ütles enamuse asju juba välja, ma ei hakka seda üle kordama, aga muudatusettepanekud, eh, mis eh, puudutasid näiteks ettevaatusprintsiibi eh, köisteede kasutamise kohta, oleks hea teada, mida komisjon sellest arvab. soovisime teatud sõnastusmuutusi, mis puudutasid näiteks tarbijakaitse julgeolekureeglite parandamist ning samuti ka veebilehekülgede inform-, esitatavat infot ja lisatarbijakaitset ning samuti kirjutasime koos alla muudatus äh, ettepanekud, mis viitasid rakendusaktidele, eh, rakendusmäärustele eh, ning ja samuti muudatusettepanekut sada kolmkümmend kaheksa, mis puudutas eh, kompromissi definitsiooni osas. me peame veel kord korraga kõik muudatusettepanekud üle vaatama, meil on väga palju edusamme tehtud, ma ei saa, ma ei tea, Ehm, küll kas me kõigi muudatusettepanekutega, mida oleme näinud, tingimata nõus olema, kuid selle arutamiseks on veel piisavalt aega lähematel nädalatel, suur tänu teile. Dani, sina esid-, esindad EMA-t, suur tänu, ma räägin Ulrike nimel, kes on samuti variraportöör, kes täna ei saanud kahjuks siin olla ECR toetab enamus muudatus, enamusi muudatusettepanekutest, äh, toetame koostööd variraportööri ja raportööridega, esitame äh, muudatusettepanekud, et äh, oleks tekst ka kooskõlas tarbijakaitse määrusega, kuid meie tunne, näeme siiski, et vanemad vanemad süsteemid on, mis liikmesriikides on sealt välja jäänud Eh, siin vanade installatsioonide eh, varuosade küsimus eh, tuleb lahendada, seda kogu ühisturul. ärgem unustagem, et, et see võib kõik osutuda väga kulukaks, eriti võttes arvesse, et vanemaid installatsioone kasutavad tihtipeale lihtsalt asjaarmastajad. aga üldiselt me toetame seda raportit järgmine kõneleja, proua Tšarantsova, mul oli kaks muret äh, selle äh, teema osas, ma toetan äh, seda, mis puudutab vanemaid installatsioone ja nende väljajätmist. Ähm, me peame tegema, kõik tegema selleks, et et tekst oleks kooskõlas tulevase turu jälgimismehhanismiga tahaksin tänada raportööri ning samuti Eh, on, sooviksin mainida midagi kahe muudat-, mõne teise muudatusettepaneku jaoks, mis võiks olla problemaatilised, tegu on väga tehnilise teemaga, mis tege-, mis mainib eh, esmaseid eh, julgeole-, turvalisuse meetmeid praegusel hetkel ei toetata individuaalseid tootjaid liikmesriikides igasugused kompromissid ja muudatusettepanekud, mis võib tehnoloogilise neutraalsuse ära kaotada, tuleb välja jätta. ootan huviga teiste raportööridega koostöö tegemisest ja nägemist ja loodan, et raport on positiivse tagajärjega kõigi Euroopa tootjate jaoks. ja lõpetuseks sooviksin tänada ka raportööri tema suurepärase töö eest, aitäh! Pascali pole siin. nii et siin oli vist viimane kõneleja. vabandust, koos. ma sooviksin samuti tänada Antoniot suurepärase töö eest, räägin paar sõna poola keeles. ma tahaksin öelda, et see komisjoni ettepanek on äärmiselt oluline, see lihtsustab olemasolevat määrust ning selgitab äh, mõningaid äh, küsimusi, mis selles äh, direktiivis ebaselgeks jäid. muuseas ka spetsiifilised menetlused, mis on äärmiselt tähtsad. sooviksin välja pakkuda ka kaks mõtet, mis minule tunduvad tähtsad olevat Eh, näe, täheldame, et talvespordi puhul toimuvad suured muutused, kui see piiratakse kõik lihtsalt suusaliftide ehm, või, või lumelaualiftide peale, siis eh, see on piirava iseloomuga, see peaks puudutama kõiki köisteede alamsüsteeme, kõigi inimeste jaoks, turistide jaoks, kes ehm, teevad eh, talvel sporti, me ei tohiks olla piiravad, vaid kaasavad ning ähm, peaks võimaldama ka äh, välja arendada uusi äh, sportimisvõimalusi ning minu teine mõte mis puudutab köisteede ehitamist. ma ei ole kindel, et, et äh, planeerimisõigus on tingimata vajalik, kõik peaks olema teostatav, äh, kui on, koostatakse tegevus kohalike võimu esindajatega, äh, keerulisem menetlus ei ole äh, mõistlik. Antonio, would you like to Antonio, kas te sooviksid veel sõna? selle kohta, mida kolleegid on ütlen, öelnud, aitäh aitäh, Lucy, suur äh, tänu selle äh, sümpaatse äh, suhtumise pärast saja kolmekümne kaheksasse äh,. ma võtan sinu arvamust arvesse ja me saame arutada neid muid muudatusettepanekuid, millest sa rääkisid ka detailsemalt ning äh, äh sinna alla ei käi äh, vananenud köisteed või nii-öelda ajaloolised installatsioonid ei, ei äh, käi selle teksti alla. ja sama äh, võin öelda ka liberaalse kolleegile, liberaalsele kolleegile, mis puudutab äh, turujärelevalvesüsteeme, siis ootame teksti edasiste, edasiste arutelude pidamiseks et seda siis kohandada. nüüd, mis puudutab äh, tehnoloogilist neutraalsust, siis äh, selles võite täiesti kindel olla. Äh, ka minu prantsuse kolleegid soovivad muudatusi, nemad soovivad samuti tehnoloogilise neutraalsuse garantiiriti ja minu jaoks on see täiesti, täiesti kindlalt see punkt, millest ma ei tagane ja minu sõber Rosa Rohelistest eh, räägib eh, erinevatest spordiliikidest. peame mõtlema, millist, milline ulatus sellel tekstil on, nii et eh, mõtlema selle peale, millised äh, Äh, me oleme loomulikult avatud, aga, aga me ei saa mm, mm, tegutseda ilma, et me arvestaks, millised, äh, milline ulatus kogu sellel tekstil on. mina tahaks ära kuulata ka komisjoni selles küsimuses, äh, esitasin sellealase taotluse. eriti on oluline definitsiooni küsimus Äh, teatud artiklite osas sooviksin komisjoni äh, äh, ära kuulata ja see puudutab mõningate kolleegide väljendatud muresid, nii et kas komisjon sooviks nüüd midagi definitsiooni kohta öelda? kas soovite kommentaare muudatusettepanekute kohta lühidalt? väga lühidalt. ma tänan muudatusettepanekute eest, mõningad on nende jaoks, neist meie jaoks ähm, keerulised, näiteks ähm, ettevaatuspõhimõte äh, küsimus. Äh, meie jaoks on see põhimõte juba sees, me ei soovi asja segasemaks ajada, kõik sätted, äh, et sa, sa tähendad ainult äh, kohustusi, äh, et ähm, sest praegusel hetkel meie käest küsitakse tootjate poolt, et millised äh, uued nõudmised seoses uute sätetega tulevad, neid ei ole, sest kõik on juba eelnevas tekstis olemas. mis puudutab definitsiooni, siis ma arvan, et see on vastavusdokumendiga seoses äh, praegusel hetkel. see, mis meil on, ei ole mitte definitsioon. meil on olemas reeglid, mis on praegu artiklites juba sees ja, ja mis puudutab vastavusdeklaratsiooni, siis selle koha pealt on meil kõik vajalik juba olemas ja soovisin pöörata tähelepanu muudatusettepanekule viiskümmend kolm, kus me sooviksime teksti jätta selliseks, nagu ta on. ja muudatusettepanekus sada viiskümmend kolm samamoodi, see puudutab vanemaid installatsioone ja turvalisuskomponente eh, köis teede alamsüsteemide juures ja muudatusettepanek sada viiskümmend viis, see on juba artiklis neljakümmend üks ja nelikümmend kolm olemas äh, äh, ning üldised viited äh, turismi mm, spordikeskuste juures sooviksin meenutada, et see määrus puudutab lihtsalt transpordifunktsiooni. nii et see üldine viide võib taaskord tekitada segadust selle kohta, mis on selle määrusega kaetud ja mis mitte. ja muudatusettepanekus eh, sada seitsekümmend kolm, mis eh, puudutab alamsüsteeme. Eh, muudatusettepanek sada nelikümmend üks laiendab Ehm, esialgsete nõuete ulatust, seda ei äh, nõutud, kui ettepanek välja töötati, sest selles muudatusettepanekus äh, on äh, eesmärgiks tegeletakse olukorraga, mis saab siis, kui süsteemis tekib tulekahju. ja see eh, puudutab siis eh, nõudeid sel puhul ja muudatusettepanekud sada kaheksakümmend kaks, sada kaheksakümmend kolm, helistaksime siis sada kaheksakümmend kolme, võib-olla meie seisukohast lähtudes sada kaheksakümmend kolm garanteerib eh, tehnoloogilist neutraalsust. suur tänu teile! oleme valmis äh, ka äh, jagama edasisi äh, edusamme selles töös. Thank you for that clarification, thank you to everyone for their work. suur tänu selle eest, et olete nii tubli töö sellega ära teinud. hääletus toimub seitsmeteistkümnendal märtsil ja samal päeval hääletame kõiki sarnane ajakava kolme dokumenti, eh, selle, millega tegelen mina, millega tegeleb proua Stailer, millega tegelete teie, sellega eh, eh, te-, seda me hääletame kevadel, aga, aga kõik see, mida võib koos arutada, sellega on võimalik kolmepoolsetele läbirääkimistele minna. nii et sina, nagu öeldakse, viid meid edasi, järgmine päevakorrapunkt on äh, majandusjuhtumise raamistiku ülevaade, meil on siin ähm, äh, arvamuse projekt, äh, me oleme, on, raportöör on ähm, majanduskomisjonist Pervenche Perez ja minu, minu raportöör on Albert. Nagyon örülök, hogy bemutathatom ezt a véleménytervezetet. Suur aitäh! Mul on väga hea meel selle üle, et ma oma dokumenti siin teile tutvustada saan ja hea on ka see, et me esimest korda sellel teemal ei räägi, me oleme ka variraportööridega juba kohtunud, meil on olnud esmane arvamuste vahetus juba sellel teemal ja ma loodan, et ma suutsin teie seisukohad ka siia oma äh, arvamusse sisse panna loomulikult äh, äh, äh, arvamuses saan ma oma mõtted paika panna ainult ühel leheküljel ja ka aeg ei ole piiramatu, aga mina tahaksin rõhutada just neid asju, mis on eriti olulised ja ma tahaksin selgitada ka seda, miks ma just sellise struktuuri valisin ja milliseid eesmärke ma saavutada oma arvamuses tahan Äh, mina usun, et kriis on äh, näidanud seda, et üksikutes äh, liikmesriikides või erinevates liikmesriikides on olnud reaktsioon kriisile erinev, probleeme on väga palju ja on veel üks väga huvitav, huvitav asi. Äh, meie liikmesriikidena no, oleme teineteisest sõltuvad ja seetõttu me äh, peame leidma vahendeid, kuidas ühiseid eesmärke saavutada. Äh, näiteks kui me räägime majanduspoliitika juhtimisest ja selle tugevdamisest, me peame ka tugevdama konkurentsivõimet nagu minu kolleegid juba ka teavad, siis me ei kõnele sellel teemal esimest korda, ka raport on sellel teemal juba koostatud ja seetõttu ma tahaksin kõiki paluda et äh, et mitte kõike me ei võtaks äh, vanast raportist üles uude, uude, et me kõike ei hakkaks topelt tegema. ja nüüd äh, see arvamus, tegemist on uue dokumendiga ähm,, ja eh, detsembris täiskogul räägiti ka selle teemaga seoses kahest dokument, kahest teemast, kõigepealt majanduse juhtimise tugevdamisest ning Euroopa-ülesest järelevalvest, Euroopa kaks tuhat kahekümnest, selle prioriteetidest, eesmärkidest ja teiseks sambaks eh, on stabiilsuse säilitamine Eurotsoonis ning äh, selleks vajalikud meetmed ma usun, et selles arvamuses siin peaksime me äh, siseturu juhtimise tugevdamisele keskenduma peaksime ja äh, selle taustal peaksime oma ettepanekud siis ka tegema ja ma loodan, et olete minuga nõus ja minu seisukoht on järgmine. Äh, selleks, et me saaksime tõesti rääkida majanduskasvust, on oluline, et siseturg äh, oleks ühtse järelevalve all ja selleks on meil vaja õigu, õi, korrektset ja õiget raamistikku. Äh, ja selles raamistikus peame me nii positiivseid kui negatiivseid Äh, aspekte liikmesriikide posi-, äh, poliitikatest äh, peaksime siis kaasama. ja see kõik tooks kaasa lisaväärtust ja see lisaväärtus omakorda parandab siis üldpilti. mina tahan paluda Euroopa Komisjoni, et ta igal aastal esitaks aruande või raporti eh, siseturu raames tehtud edusammude kohta ja ma loodan, et kolleegid toetavad eh, seda ettepanekut. ma olen täielikult veendunud selles, et eh, siseturu juhtimise tsükkel Euroopa et see semester on midagi, mida me peame järgima äh, ja me peame äh, selle oma töö sinna Euroopa semestrisse ka sisse viima. Äh, see tähendab seda, et need struktuurid peavad teineteist toetama ja iga-aastane hindamine peaks tooma kaasa selle, et me igal aastal saame hinnata olukorda, vaadata, kuidas me oleme edasi liikunud, milliseid tagasiminekuid on olnud, ehk siis meil on tõesti vaja head ja õiget platvormi äh, selleks, mis oleks äh, meile kõigile äh, kasutuses siis. ja see on ääretult oluline. lisaks sellele demokraatlik kontroll, äh, aruandluskohustus, nendest ma rääkisin ka, ja lisaks oma arvamuses ma käsitlesin ka seda teemat, et nende meetmetega ja liikmesriikide rolli ja vastutusega tuleb tegeleda ja äh, majanduspoliitika äh, juhtimist ja siseturu juhtimist peame me kõige selle abil läbipaistvamaks muutma. Äh, ja me peame tõkked välja tooma ja kaotama. lisaks sellele me peame olema veel tõhusamad, kui me räägime neljast vabadusest. suur aitäh, lugupeetud esinaine ja ma ootan põnevusega kommentaare, aitäh! Nikola Tanti, palun. aitäh, esimees. aitäh äh, raportöörile, kes äh, esitas, esitles meil oma arvamuse eelnõud, mis oli väga huvitav ja ma äh, siiski tahaksin teha paar märkust ja paar ettepanekut, paar muudatusettepanekut mille kallal kavatsen äh, koos raportiga töötada. Äh, tegemist on äh, õigeaegse raportiga, sellepärast et me oleme olukorras, kus reeglid, mis meil olid eelnevalt ja mida on erinevalt tõlgendatud komisjoni ja liikmesriikide poolt, nüüd on meil kolm eesmärki tänu komisjonile ähm, ressursside mobiilsus, nende sidumine reaalmajandusega ning investeeringud. ma arvan, et uue majandusjuhtimisega silmitsi seistes peame seadma endale need eesmärgid, mis komisjon on oma esimestes õigusaktides juba välja öelnud. ma arvan, et tegemist on hästi välja toodud eesmärkidega, mis on kirjas arvamuse eelnõus, majandusjuhtimise sidumine siseturu toimimisega, me oleme liiga tihti näinud viimastel aastatel, kuidas on teatud distants majandusjuhtimise ja reaalmajanduse vahel. ma arvan, et komisjon on nende esimeste töökuude jooksul selle teema oma töö kesksesse seadnud ja meil on siseturu pädevus, seega peame koos ühendama majandusjuhtimise siseturuga. sellest vaatepunktist lähtuvalt toetame ettepanekut mille raportöör välja toob oma arvamuse eelnõus, minna uue iga-aastase äh, raporti suunas ähm, Euroopa poolaasta raames, kus on konkreetsed soovitused liikmesriikidele. seega on meie jaoks tegemist väga hea ettepanekuga, mida me toetame kuid koostöö aspektist lähtuvalt tahaksin anda paar soovitust, rõhutada paari punkti. kõigepealt plaan, investeeringute plaan, mida, mille komisjon vastu võttis, on enneolematu võimalus arendada siseturgu. seega ma arvan, et tegemist on õige ajaga mainida, et uues majandusjuhtimises peab pöörama erilist tähelepanu siseturu tugevdamisele, mis on ainus viis ähm, tagada tõeline majanduskasv ja konkurents äh, meie kontinendil. ma arvan, et peaksime rõhutama ka, kuidas osaks investeeringutest saab olla ka Ehm, ehm, siseturu lõpuleviimine, mõtlen siin digitaalturule, transporditaristule, teenustele, idufirmade toetusele ja Euroopa tööstuse taaskäivitamisele. Need on kõik osad eh, investeeringute paketist ja uus majandusjuhtimine saab juht, ühendada kõik need aspektid reaalmajandusega ja finantsmajandusega ning finantsmajanduse juhtimisega. ja veel üks märkus, investeeringute klauslis, mis komisjon on välja töötanud ja mm, paindlikkuse osas võiks ette näha, et tuleb arvesse võtta ka asjaolu, et ühtne turg võib olla samuti investeeringute objektiks suunatud investeeringute eh, eesmärgiks ja siin võib eh, viidata ette nähtud eh, paindlikkuse klauslile komisjoni teatises. ja eelkõneleja mainis ka, et Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiast lähtuvalt oleks väga oluline seada meie toimimise keskmesse reaalmajandus, finantsmajanduse juhtimine ja ühtne turg. me ei saa jätta neid teemasid kahe tuhande kahekümne aasta strateegia ääremaadele, vaid meie komisjon peab siin need küsimused just tähelepanu keskmesse tõstma võtma ja aitama kaasa siseturu tugevdamisele. me oleme muidugi valmis äh, raportööri ja variraportööridega koos vaatama, kas me leiame siin äh, kooskõla ja äh, sellest võib olla kasu ka majanduskomisjonile. aitäh! Thank you, Nicola. And... aitäh, Nicola. mina olen olnud variraportööriks sellel teemal ECR-i fraktsioonis. suur aitäh jällegi raportöörile eh, väga suure tehtud töö eest, eh, tagamaks, et see arvamus keskenduks ühtse turu dimensioonile. me püüame siinkohal Äh, vabastada ühtse turu äh, hüved, me kõik teame, et ühtse turu algatused saavad äh, tagada konkurentsivõimet, uusi töökohti, majanduskasvu ja majandushüvesid. ja me teame ka, et sageli on meil viivitus algatuse ja selle ellurakendamise vahel ja eesmärk, nagu ma aru sain, Äh, on äh, vaadata, kas äh, oleks võimalik majandusjuhtimise ülevaatamise igasse tsükli raames saaksime vaatama, vaadata ka üldse turu juhtimist. aga me peame loomulikult silmas pidama ka seda, et kui me räägime ühtsest turust, siis me räägime turuosalistest, ettevõtetest ja nii edasi, aga kui me räägime majandusjuhtimisest, siis me räägime sageli ka riigisektorist, valitsusest ja nii edasi ja, ja mitte ilmselgelt ja alati just tarbijatest. aga meie vaatame, millised on liikmesriikide poolsed algatused äh, ja mille rakendamine on äh, ajakavast maha jäänud. ja kui vaadata näiteks teenuste direktiivi kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal, me ütlesime, et see Ähm, ähm, võib tuua kaasa suurema majanduskasvu ja äh, SKT võib kasvada selle direktiivi, ühe direktiivi ellurakendamisega lausa üle ühe protsendi ja nüüd miks ei ole niimoodi ellu rakendatud? ja nüüd majandusjuhtimise süsteemi ähm, ellurakendamine näib olevat täiesti mõistlik ja seetõttu mina tahaksingi keskenduda just rakendumisele äh, ühtse turu rakendamisele. sest see on just see asi, äh, kus liikmesriigid saavad midagi ära teha ja me eeldamegi, et kui nad võtavad vastu ühtset turgu puudutava seadusandluse, et nad siis selle ka ellu rakendavad ja kui nad seda ei tee, siis me peame mõistma ja aru saama, miks äh, see nii on. ja nüüd punkt kuus teie arvamuses mina kutsuksin seda ühtse turu ellurakendamise iga-aastaks raportiks eh, ja mitte integratsiooni iga-aastaks raportiks, minu arvates on siin erinevus, siin on vahe sees. ja komisjon on öelnud eh, oma tööprogrammis, eh, oma nägemuses, et rakendamine on ka nende jaoks võtmetähtsusega ja seetõttu ma arvan, et me võiksime niimoodi edasi liikuda ja lühidalt äh, kommenteerin ka punkti neli. raportöör on väga kirglik ja äh, peaks kirjutama, et majanduse juhtimine ja e-, ta on õigus, et äh, majanduse juhtimine peab toimuma partnerluses Euroopa Liidu institutsioonide ja riikide valitsuste vahel, aga samal ajal on meil vaja ka partnerlust ja omandit tunnet ka ähm, riiklikul tasandil, kui me räägime majanduse juhtimise raamistikust äh, ja ühtse turu ellurakendamise paremast äh, elluviimisest. me peame samas olema veidi ettevaatlikud, äh, et kui me konsultatsioone peame, et meil ei oleks liiga palju erinevaid huvisid, sellepärast et me peame tagama ka selle, et mis tahes soovitused oleksid tõesti sõltumatud sest äh, siin äh, tuleb äh, mängu ka see õigluse ja aususe põhimõte erinevate liikmesriikide vahel ja võib-olla me peaksime tulemagi välja millegagi, mis ütleb, et jah, konsultatsioonid küll, aga me ei tohi selle käigus kaotada ära soovituste sõltumatust. Need olid siis minu peamised mõtted selle teemaga seoses ja ma ootan põnevusega koostööd teiega selle arvamuse ja raporti küsimuses, aitäh! järgmiseks sõna Ulla, palun, ALDE fraktsioonist. aitäh, proua esinaine. ka mina tahaksin tänada äh, selle arvamuse koostajat äh, väga hea arvamuse koostamise eest. ma arvan, et me oleme kõik nõus sellega, et siseturg on Euroopa majanduse selgrooks ja on peamiseks mootoriks majanduskasvu jaoks. proua esinaine mainis ka seda oma sõnavõtus ja seetõttu on meie jaoks kõige olulisem see, et me peaksime vaatama, kuidas mõjutab majanduse juhtimine üht äh, ühtse turu head toimimist. IMCO arvamus annab väga olulist panust äh, EKONi raportisse ja ja teiste arvamused ka toovad omalt poolt äh, kindlasti äh, kasu kaasa ja mina tahaksin siinkohal mainida mõningaid huvipakkuvaid küsimusi seoses selle dokumendiga, mis meie ees on. ma tahaksin rõhutada, et ma arvan, et me peaksime äh, püsima reformikursil ma olen kuulanud ja kuulnud seda, et mõned liikmed on öelnud, et äh, nemad äh, leiaksid, et kasuks tuleks see, et paindlikkust tuua sisse siia raamistikku, et ähm, rohkem majanduskasvu tagada, aga minu arvates ei peaks nii edasi minema. me ei tohi nüüd äh, haaret lõdvemaks lasta, reformid toimivad, puudujäägid vähenevad ja Euroopa küll väga aeglaselt, kuid tõhusalt on liikumas kriisist välja. ja ma arvan, et meil on vaja äh, Ähm, paremate riigipõhiste soovituste järgimist, majanduse juhtimine ei ole midagi väärt, kui liikmesriigid ei järgi komisjoni poolseid soovitusi üheks viisiks, kuidas parem äh, vastavus tagada, oleks suurendada erinevate soovituste nii-öelda omanditunnet, äh, kasutades riiklikud parlamendid ja veel üks ettepanek oleks siduda äh, juurdepääs äh, toetusele Junckeri investeerimiskavast äh, vastavusega või vastavuses olemisega erinevate soovitustega, millega komisjon on välja tulnud. ma tean, et see võib olla veidi vastuoluline lähenemine, aga ma arvan, et see oleks tõhus. ma usun ka, et et äh, meil on vaja jõulisemat viidet äh, VKE-de olulisusele. Nemad äh, peidavad endas kõige suuremat töökohtade ja majanduskasvu potentsiaali ühtsel turul ja ma arvan, et me peame keskenduma just sellele potentsiaalile me peame keskenduma ka nendele ühtset turu valdkondadele, mis annavad kõige rohkem lisandväärtust ma pean äh, siinkohal silmas digitaalset ühtset turgu, mis meie jaoks on vägagi prioriteetne teema ja mm, meil oli väga häid arutelusid äh, sellega seoses. Need on siis minupoolsed kommentaarid praegusel hetkel ja ma ootan äh, ka koostööd raportööriga selle arvamuse koha pealt, aitäh! Dennis, te ei äh, ole täna siin, ta on küll kuue variraportöör, Pascal on roheliste variraportöör, Pascal, palun, kas sa soovid sõna euh, oui,? aitäh, esimees, teen lühidalt, sest ähm, aeg äh, lipsab juba käest, tahaksin tänada raportööri tehtud töö eest ja aitäh ka selle eest, et rõhutasite kaasavamat lähenemist, Äh, ja vajadust kaasata kõigi osapooli. ma olen täiesti nõus äh, teie seisukohtadega ja parlament on nüüd üks nendest osapooltest. Äh, loomulikult me ei hakka hakka siin kõiki küsimusi käsitlema ja ka mina töötan nende küsimuste kallal AFCOs, kus ma olen variraportöör. nii et nendest küsimustest oleme juba rääkinud AFCOs, oleme rääkinud liikmesriikide parlamentide kaasamisest ja teistest küsimustest, need on tähtsad küsimused mul on üks murepunkt, mis on seotud siseturu ja juhtimisega. mul on tunne, et Euroopa on langemas liiga palju raamatupidamisloogikasse. tegemist on loogikaga, mis ei võta piisavalt arvesse pikaajalist mõju siseturu küsimustes see, mida meie püüame teha, mida parlament püüab teha, kaasates avalikke turge teatud teemadesse, sotsiaal- ja keskkonnakriteeriumid. minu jaoks on tegemist tasakaalustamisega. Euroopa Liit ei saa toimida, kui ta loobub sellest tasakaalust võtta soovi vahel võtta arvesse pikaajalist mõju ja teisalt tegelemist seotud äh, lühiajaliste küsimustega, nagu näiteks võlgade tagasimaksmine. tegemine on, tegemist on punktiga, mida tuleb arutada selleks, et teha niimoodi, et me ei langeks ainult raamatupidamisloogikasse, tehnilisse loogikasse Euroopa Liidus äh, vaid äh, pööraksime tähelepanu ka keskpikale ja pikale perspektiivile, kuid äh, tegemist on liiga laialdase aruteluga, et seda siin komisjonis pidada. aitäh, kas meil on veel kõnelejaid või saab nüüd raportöör uuesti sõna? Peter, kas te sooviksite kokku võtta? köszönöm szépen, eh, köszönöm a... Suur aitäh! suur tänu kolleegidele ettepanekute eest, analüüside eest mul on hea meel, sest äh, mul, olin mures, sest mul olid siin ainult äh, üks äh, lehekülg teksti ja neid mõtteid, mis välja on pakutud, võiks veel väga palju laiendada ning põhimõtteliselt on oluline ju see, et ähm, ühte majandusjuhtimine ja side ühisturuga on äärmiselt olulised ja sellega tegelemine on väga tähtis. samuti on oluline, et tuleb rõhutada investeerimisplaani vajadust. ma toetan esimest täielikult eh, selle juures, mis ta ütleb, et eh, iga ettepanek eh, peab käima käsikäes eelne-, eelnevalt tehtud analüüsiga ja peab vaatama, mis otsused on eelnevalt vastu võetud, mida on toetatud, mit-, kuidas need on hiljem edasi ellu rakendatud ning juhul, kui rakendamises on takistused, siis millised need on, samuti mis, kuidas on see seotud skp kasvu ja teiste indikaatoritega, nii et peab ähm, samuti ka äh, rakendamisfaasi väga tähelepanelikult jälgima, olen nõus ka sellega, et äh, siin tuleb luua partnerlusi ja assotsiatsioone, peab tegema koostööd liikmesriikidega ja eh, tegevus peab olema võimalikult selge ja läbipaistev. ja aluseks tuleb võtta ettepanekud eh, riigipõhiste eh, spetsiifiliste soovitustega, mis on saavutanud toetust ka liikmesriigis ja selle aluseks võib võtta äh, Äh, juba ka äh, koostöö Euroopa Parlamendi ja rahvusriikide äh, parlamentide vahel. see on oluline ka kontrolli ja järelevalve seisukohtadest lähtudes ning ka demokraatliku kontrolli küsimustes. ma olen nõus sellega loomulikult, et, et et vaba turumajandus, sotsiaalne turumajandus on nurgakivi meie mm, majanduse jaoks, tema, see on just see, mis on no, peeldused majanduskasvuks on vaja äh, selliseid normatiive, mis tooks kaasa majanduskasvu ja töökohtade juurde tekkimise, kuid äh, selge on ka see, et riigipõhisete soovituste rakendamisprotsent on kõigest kümme protsenti, see on väga madal, sest liikmesriigid ei tunneta, et need ettepanekud kuidagi oleks nendega reaalselt seotud tuleb esitada selliseid muudatuse ettepanekuid, mis äh, oleks äh, sektoripõhised ja seotud konkreetse olukorraga. me peame äh, vastutuse, vastutus langeb muidugi Euroopa Komisjonile ja ka liikmesriikidele, kes ei soovi ettepanekut ellu rakendada sest neile ei meeldi selle, nende sisu. arvan, et äh, tuleb rõhutada digitaalturu tähtsust, ei tohi samas äh, seda ka samas segamini ajada selle raportiga, mida enne arutasime, sest ettepanekud on teatud määral sarnased, olen aga valmis ka sellest pikemalt rääkima. härra Pascalil on täiesti õigus äh, kui ta ütleb, et äh, et pikaajalisi äh, eesmärke ei võetakse äh, arvesse ja tuleb rääkida ka pikemast perspektiivist, mitte ainult lähiperspektiivist ning tuleb läbi arutada kõik ettepanekud, mis meile vähegi tunduvad kasulikud. kui on, kuid samas tuleb üritada leida rohkem uusi võimalusi ja mitte ainult leida uusi kohustusi Eh, me kõik need ettepanekud, mis te olete esitanud, aitab selle arvamust parandada eh, ning eh, ootan huviga teie poolset panust, et teie ettepanekutega edasi tööd teha, aitäh! Thank you very much um,, that's suur aitäh! muudatusettepanekute esitamine, esitamise tähtaeg üksteist veebruar kaksteist null null päeval. niisiis nüüd võite hakata muudatusettepanekuid äh, esitama, suur aitäh töö eest selles küsimuses, tänane päevakord on nüüd läbi vaadatud äh, mainiksin võib-olla veel äh, ühte asja, komisjon tahtis teada, kas nad võiksid korraldada ürituse, tähistada kümne aastast tarbijakeskuste olemasolu, aga me vaatame veel, kuidas sellega saab, võttes arvesse parlamendi uusi turvalisusnõudeid ja julgeolekunõudeid. igal juhul nii on. Mm. ja me peame järgima mm, seda protokolli, mis sündmuste korraldamisel, ürituste korraldamisel siin parlamendis on, aitäh!